okei okay,, good morning, let's. tere hommikust. meil on päevakorra projekt välja jaotatud. on kellelgi märkuseid, kommentaare selle kohta? kui ei, siis loeme selle päevakorra vastuvõetuks. mõned esimehe teadaanded kahekümne kuuenda septembri ehk tänase pärastlõuna päevakord. nagu te teate, on kutsutud meie istungile ka mm, siseriiklike parlamentide esindajad härra Kosessi raportist Euroopa poolaasta kohta rääkima. ma tuletaksin meelde, et me alustame kell viisteist null null täpselt pärast seda arvamuste vahetust äh, jätkab meie komisjon kohe hääletusega. Äh, räägime siis ähm, äh, muuse, muus hul-, muuhulgas hääletame kaardi, interneti ja mobiilimaksete turu saavutamise üle siis toimus triloogi kohtumine Äh, suhteliselt suur edusamm saavutati nende riikide osas, kes on suure surve all, jätkub töö nende tingimuste osas, äh, mille alusel riik äh, võib abi paluda. järgmine kolmepoolne kohtumine toimub ilmselt neljandal oktoobril ja proua Ferreira kirjutab selle kohta raporti. nii, äh, pangaliidu ettepaneku osas on samuti tulemas kuulamine koostöös äh, raportööride ja koordinaatoritega ning pärast arvamuste vahetust eelmise nädala kohtumisel on sekretariaat palunud äh, leida võimalust kokku kutsuda komisjoni erakorraline koosolek kolmapäevaks, kümnendaks oktoobriks hommikul kella üheksast kuni kolmeteistkümneni pärastlõunal ettepanek äh, puudutab siis pangaliitu ja kriisi juhtimist ja kuulamine sedasama teema siis peakski puudutama, teemat peaks puudutama. Äh, nüüd tänahommikune arutelu, aga meil on kaks omavahel seotud äh, raportit, proua Tissoni raport ning härra Kiigoldi raport teeksin ettepaneku rääkida nendest kahest raportist üheskoos. mõlema puhul on tegemist esimese arvamuste vahetusega ja tahaksin sõna anna, anda proua Tiissonile. Uh, eh, dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter. Suur tänu. ma lähtun sellest, et need kolleegid, kes on täna siia kohale tulnud, äh, on läbi lugenud ka komisjoni ettepanekud, nii et ma ei pea hakkama neid selgitama ja selle peale aega raiskama. kellel on vaja veel lugeda komisjoni ettepanekuid, siis seal on kakskümmend kaheksa lõiku ja tegemist on päris kaugele mineva ettepanekuga. ma pidasin juba nõu Sven Kiigoldiga Äh, selles küsimuses ja ma nägin, et meil on võimalik kokkuleppele jõuda. ma räägiksin teile kõigepealt äh, selle ettepaneku lähtekohtadest. Äh, neid peaks olema kuus, ma selgitaksin teile neid, kui te oleksite sellega nõus esiteks see saja miljoni küsimus kas meil on vaja ühtset järelevalvemeedet eh, SMSM-i jaoks ja tegelikult on meil vastus sellele küsimusele juba olemas. me oleme seda järelevalvet juba aastaid nõudnud ja me oleme pigem kahetsenud, et meil ei ole seda järe, ühtset järelevalvet siiamaani olnud, nii et ma eeldan, et esimesele küsimusele on vastus jah. see oleks siis üheks esimeseks lähtekohaks. teiseks, vajadus välja töötada tõhus ja eesmärgile suunatud äh, meede. kolmandaks, peaks meil olema järelevalvemehhanism, mida on võimalik kohandada hästi toimiva siseturuga. neljandaks on meil vaja meedet, mis kogu Euroopa Liidu krediidiasutustele kehtiks. ja et me selle ettepanekuga ka väga selgelt tooksime välja ülesannete jagamise, me teaksime täpselt, mille eest vastutab Euroopa Liidu tasandil järelevalve ja mille eest vastutavad riiklikud järelevalveasutused. ja kuuendaks, meil on vaja ka korralik aruandluskohustus sisse viia. see tähendab seda, et Äh, me teeme kõik selleks, et äh, kui volitused riiklikult tasandilt Euroopa Liidu tasandile üle viiakse, siis on ette nähtud ka korralik äh, aruandluskohustus vastavalt sellele tasandile, kus järelevalvet teostatakse. ehk et kui on tegemist liidu pädevusega, siis tuleb aru anda ka liidu tasandil meil tuleb vaadata ka selle meetme jõustumise küsimusi ja see oleks siis nüüd ka minu ülesandeks. väga tähtis on see, et meie eesmärgiks oleks äh, väga kõrge kvaliteediga järelevalve. meil tuleb hoolitseda selle eest, et järelevalvemehhanismi äh, jaoks vajalikud meetmed on olemas hetkel, mil see mehhanism jõustub ja meil on korralikku reeglite raamistikku välja töötada enne, kui see mehhanism jõustub see oleks äh, lähtekohaks minu arvates ja ma tahaksin nüüd teada kõigepealt, mida arvavad variraportöörid ja siis otse loomulikult tahaksin ära kuulata ka teiste kolleegide arvamuse. kui ma lähtun nendest äh, punktidest, mis ma välja tõin, siis tuleb mul tunnistada, et äh, mul on siiski ka kõhklusi. küsimus on nimelt selles, kuidas selle ettepanekuga edasi minna. meil on kohe kindlasti vaja muuta öö, äh, järelevalveasutuste kombineerimise küsimust. euroala krediidiasutused ühelt poolt ja nende järelevalve ja teiselt poolt äh, ühisturul toimivad krediidiasutused, ehk me räägime siis siin seitsmeteistkümne ja kahekümne seitsme riigi äh, suhetest ja jaotustest ja peale selle kogu vastutus, äh, mis on liidu tasandil ja riikide järelevalveasutustel, praegusel hetkel on ka see küsimus lahti jäetud, et kes, äh, mida, millal ja kuidas teeb. ka siin tuleb teha selget äh, vahet erinevate tasandite vahel, kui me räägime ülesannete jagamisest mõned äh, krediidiasutused võib-olla, võib võib-olla otse liidu järelevalve alla panna, teiste puhul võib aga öelda, et äh, liidu järelevalve oleks viimaseks võimaluseks sekkuda ja et pide-, pigem oleks parem, kui me kasutaksime riiklikul tasandil järelevalvet. siis tuleb küsida, et äh, millised ülesanded need täpselt oleksid me peame hoolitsema selle eest, et võimalikult kõik pangad oleksid järelevalve all. ja kolmandaks, veel üks vajalik muudatus, nimelt äh, järelevalvemehhanismi toimimine. siin tuleb meil väga selgelt vaadata äh, et me teeksime vahet rahapoliitilistel ülesannetel ja järelevalve ülesannetel. sest äh, praegu on tehtud ettepanek, et Euroopa Keskpank oleks järelevalveasutus, aga me peaksime mõtlema ka selle peale, kas me selle, äh, et et kas me suudame jätta rahapoliitilise järelevalve sõltumatuks. nii et ähm, me peame kohe kindlasti ütlema, et pankade järelevalve, korralik järelevalve aitab tagada äh, raha stabiilsuse, aga me peaksime siiski tegema mõlemal valdkonnal selget vahet äh, ja mõtlema, kuidas me saame õigustada seda, et me anname Keskpangale järelevalve ülesande. siis on Keskpangale ette nähtud ka järelevalve nõukogu funktsioon, tegemist oleks siis organiga, mis ka tegelikult järelevalvet läbi viiks. ja siis peaks küsima, et kuidas paigutuks see järelevalve nõukogu keskpanga struktuuri. kui me lähtume sellest, et võimalikult paljud liikmesriigid tuleb kaasata järelevalvemehhanismi, siis võib-olla tuleb meil teha ka selles ettepaneku osas veel muudatusi siis on meil veel ka suhted Euroopa Pangandusjärelevalveasutusega, EBA-ga ehk siis Sven Kiigoldi raport. Need asjad tuleb omavahel ühendada ja me peaksime mõtlema selle peale, kuidas pankade järelevalve ja pangandusjärelevalveasutus omavahel kokku sobivad, sest pangandusjärelevalveasutus jääb ju ka edasi Äh, püsima. ja siis me peaksime mõtlema veel ka selle peale, kuidas järelevalve nõukogu ja pangandusjärelevalveasutus omavahel kokku sobivad ja kuidas on nende vastutused jagatud ja kuidas nad koos toimivad siis neljandaks jällegi aruandluskohustus, tuleb jällegi kolleegidelt küsida, kui tähtsaks nad seda peavad ja milliseid äh, tugevdavaid ettepanekuid nemad teeksid praeguse ettepaneku toetamiseks. siis äh, Pangaliit, äh, säästude tagamine, pankrottide menetlemine ja nii edasi, aga Need küsimused seisavad eraldi, ähm, neid me ei pea raportisse kaasama, kuid me peaksime siiski mõtlema, kuidas me sellesse suhtume. ja selle valdkonna väljatöötamisel mängivad äh, ka need küsimused tähtsat rolli, eriti kui me mõtleme ettepaneku jõustumise tähtaja peale. nüüd siis jõustumine ise määruse ettepanekus on tehtud ettepanek, et äh, ühine järelevalvemehhanism peaks jõustuma esimesel jaanuaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, ehk siis tegelikult kolme kuu pärast. sellest on väga palju räägitud, me kuulsime, mida öeldi Nikosias äh, ECOFIN-i kohtumisel me näeme ka, mida on teised osapooled ajakirjanduses öelnud, parlamendi president Schulz on ka oma avalduse teinud, vähemalt oli mul seda võimalik al-, Frankfurter Allgemeine Zeitungist lugeda, nii et äh, me peaksime mõtlema ka selle peale, kas meie parlamendina toetame selle, seda jõustumise kuupäeva ja mõtlema ka selle peale, kas me suudame oma tööd äh, organiseerida nii lühikese aja jooksul. siis veel üks küsimus. me peaksime vaatama ka erinevaid alternatiive. millised on meie valikuvõimalused? selles ettepanekus on Euroopa Keskpangale äh, antud järelevalve ülesanne, seda vastavalt lepingu artikli sada kakskümmend seitse lõige kuus siis äh, eelmine kord Strasbourgi täiskogul me rääkisime sellest küsimusest ja meil õnnestus komisjoni veenda, et määrus mis puudutab pangandusjärelevalveasutust ja see järelevalvemehhanism on küsimus, et mida tuleb üheskoos arutada ja et parlamendile tuleb tagada kaasotsustusõigus. sellisest õiguslikust alusest me lähtusime ja see praegune õiguslik alus tähendab seda, et me tegelikult automaatselt jõuame keskpanga juurde, see võib peita endas eeliseid Äh, eriti kui me räägime rahapoliitilistest küsimustest. keskpangal on palju kogemusi, keskpangal on juurdepääs informatsioonile, Euroopa Keskpangal on ka väga tähtis moraalne ülesanne ja moraalne maine, mis on säilinud kogu kriisi aja jooksul, sest korralikul järelevalveasutusel peab olema ka korralik maine järelevalvemehhanismi eeliseks on see, et äh, kui me otsustame keskpanga kasuks, siis meil on võimalik mehhanism panna toimima juba olemasoleva organi sees. see tähendab seda, et me ehitame üles väikese üksuse juba toimivas süsteemis ning ma usun, et selline lahendus toimib paremini kui see, kui me alustame täiesti nullist ja hakkame uut äh, organit üles ehitama. Euroopa Keskpanga kasuks räägib ka see, et nõukogus ja täna hommikul oli meil seda võimalik ajakirjandusest lugeda, et nõukogu äh, praegusel hetkel on meile ebapiisava ettepaneku teinud äh, Keskpangale selle ülesande andmiseks. nii et selle küsimust tuleb veel arutada, meie oleme siin praegu kaasseadusandjad ja me peame arvestama sellega ka, sellega, et nõukogu tegelikult suures osas toetab meie ettepanekut. nagu ma juba alguses ütlesin, on väga tähtis meie töö kiirus. meil on vaja teatud kiirust, sellepärast et me oleme ikka veel kriisis ja me teame, et ähm, euroala tippkohtumisel võeti vastu poliitiline otsus, mille kohaselt ähm, ühine järelevalve on ähm, vajalikuks kriteeriumiks selleks, et ESM-ile jah-sõna anda, selleks et ESM saaks äh, otse pankadele äh, kapitali anda, see on olnud ka meie nõudmine kogu aeg olnud selleks, et meil oleks võimalik välja tulla nii pangakriisist kui ka riikide võlakriisist. mida ma siis öelda tahan, on see, et me ei ole jõudnud äh, praegu kriisist välja tulla, me oleme ikka veel kriisis ja me peaksime oma ettepanekute tegemisel ka sellega arvestama. kohe kindlasti see tähendab seda, et teatud küsimustes peame me kärpima ja piirama, aga see tähendab ka seda, et meil tuleb võimalikult hea lahendus välja töötada ja niimoodi usaldusväärsust finantssüsteemi taastada. raportöörina ma tean otse loomulikult, ja ma olen väga korralikult selle ettepaneku läbi lugenud, et otsus Euroopa Keskpanga kasuks tähendab teatud piiranguid, eriti aruandluskohustuse osas ja liikmesriikide kaasamise osas, aga teiselt poolt vastavalt praegusele Euroopa Keskpanga põhikirjale on meil teatud võimalused olemas ka Euro Euroopa Keskpankade süsteemi sees ja meil on võimalik tõesti praeguse ettepanekuga olukorda parandada. me peaksime mõtlema selle peale, kas on veel vajalikud teised lahendused, nagu näiteks lepingu muutmine, aga mulle tundub, et praegusel hetkel läheks see liiga kaugele härra esimees, ma loodan, et mul õnnestus vähemalt mingilgi määral neid probleeme teile selgitada, meil on lähtekoht, meil on äh, probleemid ettepanekuga, mis on meile et esitatud, on teatud muudatused, mis tuleb kindlasti läbi viia, nii et ootan juba põnevusega kolleegide ettepanekuid äh, selle kohta, mit-, kuidas nemad suhtuvad sellesse, et me otsustame Keskpanga kasuks. ma tõesti üritasin välja tuua positiivseid külge, kuigi ma tean, et see toob endaga kaasa ka piiranguid nii et äh, rõõmustan juba arvamuste vahetuse üle. paljud kolleegid juba kindlasti teavad, kuidas mina raportöörina töötan ja raportöörina minu jaoks on tähtis see, et me kõigepealt saaksime enamuse toetuse raportile kõigepealt meie komisjonis ja siis ka täiskogul. parlament on oma töös edukas ainult siis, kui kõik äh, fraktsioonid ka meie tööd toetavad, nii et sellepärast ootan juba järgnevat äh, koostööd. suur tänu! because of veel kord, kuna me arutame kahte raportit koos, mille teemad on väga tihedalt üksteisega seotud, annan sõna härra Kiigoldile mm.. suur tänu, me oleme jõudnud tõesti keskse küsimuse juurde, ma mäletan väga hästi, et me fraktsioonide üleselt kõigepealt pidasime läbirääkimisi järelevalvepaketi üle. tegemist oli väga pika protseduuriga ja väga esmakordne oli ka see, et kõik olid ühel nõul parlamendis, aga samal ajal olid nõukogus teatud riike, kes sõrgu vastu ajasid tulemuse üle olime me kõik uhked, sellepärast et tegemist oli suure sammuga ühise äh, finantsteenuste järelevalvesüsteemi poole Euroopa Liidus, see oli vajalik kriisiaegadel, aga me nägime, et ka sellisel konstruktsioonil on piirid. viimasel nädalal kuulasime me ära kolme järelevalveasutuse juhid ja sealt tuli väga selgelt välja, et topeltstruktuuril äh, on äh, suured piirangud finantsturgude äh, järelevalvele ja ka tegelikult riikide järelevalveasutustele ja et see läheb maksma väga palju just Euroopa Liidu maksumaksjatele. ning äh, pankade äh, koormustestid tõid ka väga selgelt välja, et äh, testid ei vasta reaalsusele ja kodanikud tegid sellest ka omad järeldused. nõukogu samamoodi tegi järeldused sellest tulemusest, võeti vastu otsus minna edasi pangandusliiduga äh, Pangandusliidu ettepanekuga. ja meie otse loomulikult toetame seda ja see on ka selles vaimus, mida parlament äh, on juba varem tahtnud, nii et parem hilja kui mitte kunagi. nüüd oleme me sattunud äh, surve alla, aega on vähe, sest äh, pangaliit ja pangaliidu ettepanek seotakse juurdepääsuga ESM-i vahenditele. see tähendab aga seda, et kõiki nende, kõikide tekkinud kahjude puhul on meil siiski vaja toimivat pangandusstruktuuri ja kes soovib saada juurdepääsu Euroopa äh, fondide vahenditele, peab olema nõus ka Euroopa tasandil vastu võetud otsustega. kuid tähtis on ka see, et meie siin parlamendis võimalikult kiiresti töötaksime äh, selle ettepaneku kallal, aga arvestaksime ka sellega, et me ajanappuses ei võtaks endalt ära õigusi, mis meil on ette nähtud, samal ajal kui nõukogu ilmselgelt selle küsimusega viivitab. nii et tõesti, me peaksime leidma nii palju aega, et me saaksime arutada selle küsimuse läbi, nii nagu me teeksime seda siis, kui meil oleks tavaline ajakava pangandusjärelevalve Euroopa Liidu tasandile viimisel peaksid olema järgnevad eesmärgid. esiteks, tõhus süsteem, me ei taha ebaselgust, struktuuride kordamist, meil on vaja selget ülesehitust, tugevat järelevalvet tugevate õigustega. aga need tugevad õigused tähendavad ka seda, et meil on vaja demokraatlikku kontrolli kui Euroopa Keskpanga puhul või Euroopa Keskpanga kaasamisega seda küsimust lahendatakse, peab demokraatlik kontroll siiski säilima, sellepärast et Euroopa Keskpank korra poliitilistel põhjustel saab küll öö, äh, tegeleda rahapoliitikaga, mitte aga eelarvepoliitikaga ja tugev kontroll tähendab järgmist. esiteks seda, et äh, ka selle parlamendi üksikliikmed saavad esitada küsimusi. see tähendab seda, et meile an-, esitatakse raporteid ja meil on võimalik esitada suulisi küsimusi. see tähendab ka seda, et äh, meil on võimalik äh, nimetada need inimesed, kes pangandusjärelevalvet äh, teostavad. meil peab olema ka õigus eelarvet kinnitada ja see tähendab ka seda, et meil peavad olema eelarvepoliitilised õigused ja peale selle peab meil olema võimalus sisse viia eriuurimiskomisjoni ja sellised õigused on meil järelevalveasutuste osas, mis me ise lõime, aga Euroopa Keskpanga puhul meil neid õigusi pole ja selle küsimusega tuleb meil äh, selgit-, toetada. Äh, lepingutega on meil samamoodi probleeme, artikkel sada kolmkümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust on praegusel hetkel äh, selline, kus ei ole ette nähtud alati demokraatlikku kontrolli meil tuleb aga see sisse viia, meil on vaja ühendada omavahel rahapoliitika ja eelarvepoliitika, me teame, et siin on pinged ja rahapoliitika ei tohi äh, Äh, sattuda eelarvepoliitika pantvangiks ja ka vastupidi. seesama kehtib ka pangandusjärelevalve kohta. põhimõtteliselt peaks kehtima ka see, et ühis turul tegutsevad finantsasutused peaksid kõik olema järelevalve all, kuid järelevalve määr ei peaks olema sama suur. E, Obinitsa pangal ei peaks olema samasuguseid järelevalvekohustusi kui mõnel suurel Frankfurdi või Londoni pangal ja ärgem unustagem seda, et äh, äh, süsteemse tähtsusega pangad võivad palju rohkem mõjutada pangandusturgu kui tei-, äh, väikesed pangad ja kui meil tekib probleeme, peab meil olema võimalus sekkuda. ja oleks muidugi optimaalne, kui meil oleks äh, Euroopa tasandil pangandusjärelevalve, kus oleksid, kuhu oleks kaasatud kõik liikmesriigid. meie pangandusjärelevalve puhul see praegusel hetkel on nii kuid praegu tehtud ettepanek, mille osas mina olen raportöör, on selline, mille puhul kõik liikmesriigid ei liitu sellega. ja mis veel hullem, kui me rääk-, kui siin on äh, suured börsikeskused, äh, siis on see selle ettepaneku väga-väga nõrgaks kohaks ja seepärast tuleb meil uus ülesehitus teha võimalikult atraktiivseks kõikide liikmesriikide jaoks. see peaks olema nagu präänik, millele ei suudetaks vastu panna. see peaks olema niimoodi, et, et ühelgi liikmesriigil ol-, oleks äh, kiusatus liituda selle süsteemiga, et kodus oleks väga raske seletada, miks ei liituta ja peale selle tuleks ka liitumistingimused äh, teha võimalikult atraktiivsed. finantsjärelevalveasutuste lõhestamine, eriti just pangandusjärelevalve puhul, on tegelikult kõige hullem, mida me praegusel hetkel soovida võime. riigid töötavad nüüd kõik üheskoos ühise äh, majandus- ja rahaliidu nimel. ja kui see on pretsedent, projektiks, siis ei ole see heaks märgiks ühisturu jaoks ja meie parlamendis peaksime arvestama selle probleemiga. mida see tähendab? mida see tähendab äh, pangandusjärelevalve asutuse ettepaneku jaoks? komisjon on tegelikult teinud ettepaneku, et pangandusjäreleasutuse järelevalveasutuse raames äh, teatud otsuste jaoks on ette nähtud erilised otsustusstruktuurid, eriti kriisiaegadeks äh, lepitusmenetluse jaoks ja seetõttu tekib selline olukord, kus meil on vaja topeltenamusi. esiteks üleüldiselt ja teiseks seetõttu, üritan seda nüüd selgitada, et luuakse üks uus komisjon, kus on erikohad reserveeritud nendele, kes ei ole koostöösüsteemiga liitunud. ja samamoodi juhul, kui see erikomisjon nüüd otsuseid vastu võtab ja need otsused äh, lükkab nõukogu, äh, pangandusjärelevalve nõukogu tagasi, siis on vaja äh, poolthääli äh, osavõtvatest liikmesriikidest ja vähemalt kolme häält ka nendest riikidest, mis ei võta sellest süsteemist osa. ja nüüd tuleks küsida, kas selline otsuse struktuuride lõhestamine tõesti loob õigeid stiimuleid, õigeid stiimuleid väikese liikmesriigi jaoks öelda, et jah, ma liitun selle koostöösüsteemiga või tekib just äh, selle süsteemi puhul väikese liikmesriigi jaoks stiimul mitte liituda, sest siis on temal suurem otsustusõigus. meil tuleb luua süsteem, kus ka väikesed liikmesriigid äh, äh, saavad suurema otsustusõiguse siis, kui nad on süsteemiga liitunud. see on otsustavaks küsimuseks, sama kehtib ka haldusnõukogu kohta kui pannakse, kui kutsutakse kokku selliseid erikomisjone, siis tuleb jällegi hoolitseda selle eest, et stiimulid oleksid õiged. ja nende komisjonide puhul on tähtis ka see, kas tõesti on vajalik paika panna kindlad numbrid, kui me tegelikult ei tea, mitu riiki selle süsteemiga liituvad. kui liituvad peaaegu kõik äh, riigid või kõik riigid, siis sellised paika pandud numbrid võivad tekitada probleeme ja meil tuleb hakata uuesti numbreid muutma. võib-olla tuleks leida natukene lihtsamaid lahendusi. ma arvan ka, et meil tuleb esitada veel üks küsimus, mis on väga raske. nimelt, kas on tõesti mõeldav see, et näiteks äh, lepitusküsimuste puhul ja üldse tähtsate küsimuste puhul pangandusjärelevalveasutus on see, mis nõutab Euroopa Keskpanka. tegemist on institutsiooniga, üks institutsioon, mis vastutab kogu ühistoru eest, annaks siis nõu teisele institutsioonile, mis vastutaks euroala eest meil on aga suur pangandusjärelevalveasutus, kus on nelisada inimest ja teisel pool on äh, meil pangandusjärelevalveasutus, mis vastutab ainult väga väheste riikide eest. mul on praegu selline tunne, kus äh, mitte koer ei liputa saba, vaid saba liputab koera. nii et äh, me peaksime selles küsimuses mõtlema selle peale, kuidas me kaitseme nii ühisturgu Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu kodanike demokraatlikke õigusi. ja siin me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me praegusel hetkel ajapuuduses ei hakkaks tegelema küsimustega, millega me looksime pretsedentse tulevikuks, mis hakkaksid kehtima kogu Majandus- ja Rahaliidu jaoks ja seepärast äh, me peaksime arvestama nende ohtudega, äh, selle vastutusega ja üritame võimalikult suurele konsensusele jõuda, sest viimane järelevalvepakett näitas väga selgelt, et äh, see, kui nõukogu meile survet avaldab, ei tähenda seda, et me oleksime nõus kohe kiiresti ka otsuseid vastu võtma. sest kui hakatakse rääkima riiklikest huvidest, siis äh, see koda on Euroopa Liidu lipu püstihoidmisel olnud äh, Äh, alati kindlam kui nõukogu ja seetõttu peaksime me ka seekord jääma sellele joonele ja rõõmustan juba väga, et mul on võimalus teha koostööd Marianne Tysoniga. suur tänu ka härra Kiigeldile ja nüüd kõigepealt alustame variraportööridega ja võtame ühe, ühe variraportööri proua Tysoni raporti ja teise härra Kiigeldi raporti puhul. härra Pitella saab sõna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 Äh, aga jätkuna selleks, mida ütles härra Kiigolt, tahaksin ma öelda, et määruse ettepanek on väga hea alguspunkt. Äh, iseäranis sellepärast, et Euroopa järelevalve usaldamine EKP kätesse tähendab seda, et pangandusjärelevalve osas on meil äh, modernsem vaade ning me usaldame ka riigi rahanduse riskid ühendame pangandussektori riskidega. aga kolm aspekti oleks minu poolt need, mida ma tahaksin esile tuua. esiteks kõigepealt seda, mida Marianne Tyson väga õigelt ütles, on see, et nõukogu on otsustanud artikli sada kakskümmend seitse lõige kolm alusel äh, vähendada parlamendi rolli. Euroopa Parlament selle ettepaneku alusel ei omaks otsustavat rolli kogu selles protsessis ja minu arust on see väga ränk viga. ma ei ütle seda lihtsalt sellepärast, et ma olen käesoleva parlamendi asepresident, aga ütlen seda sellepärast, et kui me tahame oma õigusloomelist rolli korralikult mängida, teine kriitiline märkus äh, puudutab äh, erinevate institutsioonide traditsioonide ühtlustamist, kui me räägime usaldusnõuete täitmise järelevalvest Euroopas. nagu te teate, kõikide, kõik äh, Euroopa liikmesriigid ei ole keskendunud pankade järelevalve tegevust keskpankadesse. näiteks Saksamaal äh, mängib äh, Rahandusministeeriumi volitustega institutsioon järeldus, järelevalves väga suurt rolli. Nende erinevuste osakaalu ei tohiks alahinnata ja ma arvan, et me peaksime eriti tähelepanu pöörama määruse artiklile viis, kus on öeldud, et et äh, siseriiklikud järelevalveasutused võiksid osaleda Keskpanga järelevalve, Euroopa Keskpanga järelevalve äh, pädevuste äh, koostamisel. järgmine punkt, Euroopa Keskpanga sõltumatus. Seitsmeteistkümnes määruse punkt ütleb, et Keskpank vastutab Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu ees samas tekib mul küsimusi, et kuidas see tegelikkuses hakkab välja nägema ja kuidas me selle Keskpanga vastutuse öö, ähm, siis realiseerime parlamendi ees mulle tundub, et äh, praegu on jäänud näiteks juhatuse liik-, äh, on jäänud järelevalve nõukogu liikmete äh, ametisse nimetamisest Euroopa Parlament kõrvale, ehk teisisõnu sellest uuest institutsioon, uue institutsiooni puhul või uue pädevuse puhul ei saa me eriti nagu liikmete osas midagi kaasa rääkida. ja ometigi on ju oluline see, et Euroopa Keskpanga juhatus äh, äh, siiski äh, vastaks äh, demokraatliku kontrolli põhimõtetele. härra Kiigold esitas küsimusi selle kohta ka, et kuidas äh, kontroll järelevalve nõukogu üle peaks siis välja nägema tulevikus, aga tuleme siis ilmselt asja juurde tagasi. suur tänu, härra Palts! suur tänu, härra esimees, ma arvan, et me peaksime endale kõigepealt selgeks tegema, millest me järgnevatel nädalatel ja kuudel üleüldse räägime ja millest mitte. mõlema raporti puhul, millest me siin räägime, on tegemist ettepanekutega, mis puudutavad ühist pangandusjärelevalvet, ei rohkem ega vähem. see ei tähenda ka seda, et me tervitaksime kahel käel Pangaliidu ettepanekut, sest tegelikult nõukogu viimase kahe aasta jooksul on teinud väga vähe selleks, et äh, Äh, säästude tagamise ettepanekuga edasi minna ja mis puudutab pankade moratooriume ja pankrotiminekut, ka selles osas pole meile siiamaani ettepanekuid tehtud. nii, aga nüüd on meile tehtud siis esimene ettepanek ja peale selle on meil veel ka Marianne Theisseni algatusraport, mille puhul meil tuleb teha, äh, mille puhul tuleb meil mõtteid mõlgutada tulevikuvisiooni üle jah, mõlemad raportid on sisuliselt küll sarnased, kuid me ei tohiks äh, kiusatusele järele anda ja asju hakata liiga palju ühte potti panema ja me ei peaks mõlema järelevalveraporti puhul hakkama siia sisse kirjutama asju, mis sinna kohe kindlasti sisse ei kuulu. esiteks, meie arvates ühine liidu tasandil järelevalve on väga hea mõte, kriis on viimastel aastatel väga selgelt näidanud, et praegune Euroopa Liidu koordineerimine ei ole piisav selleks, et tõesti ka tõhusalt reageerida ja seepärast on meil ka loodud uus Euroopa järeldusvalve ähm, asutus, äh, mis äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses oma tööd alustas ja kolleeg Kiigold väga pikalt ka sellest asutusest rääkis. nüüd see uus äh, organ või struktuur ei tohiks olla midagi Äh, millegi lisaks, vaid äh, tegemist peaks olema sõltumatu organiga, mille puhul ei oleks äh, topelttööd. me peaksime ka juba olemasolevate järelevalveasutuste, Euroopa Liidu järelevalveasutuste vahel koostööd parandama kõikide riikide kaasamine on seepärast äh, vägagi tervitatav, kuid see ei tähenda seda, et praegu juba olemasolevad äh, ärimudelid halvemasse olukorda satuks. seepärast on väga tähtis, et äh, nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil järelevalvet teostades lähtutakse lähimuspõhimõttest ideaaljuhul kehtiks uus mehhanism kõikidele Euroopa Liidu pankadele kõikides liikmesriikides, kuid me teame, et poliitiliselt on see otsus väga raskesti läbisurutav. ja seepärast tulebki nüüd endalt küsida, kui äh, usutav on ühine järelevalve, kui tõesti Euroopa Liidu kõige suuremad börsikeskused sellest välja jäävad uue järelevalve viimine Keskpanga pädevusse jah, äh, ma saan aru, et äh, Keskpanga maine, äh, tema seotus finantsasutustega räägib küll selle poolt, kuid teiselt poolt tuleb hoolitseda selle eest, et keskpank jääb sõltumatuks nii rahapoliitikas kui ka oma suhetes suurte ettevõtetega ja et ei tekiks siin huvikonflikte eelarvepoliitika ja rahapoliitika vahel. ja seepärast tuleb ka operatiivne järelevalve öö, eraldada. ja see ainult sellise otsuse puhul saaks Keskpank äh, järelevalvet teostada ja pangandusjäreleasutus äh, otsuseid vastu võtta. selle mudeli vastu räägib kohe kindlasti see, et bürokraatlik koormus äh, suureneb igal juhul aga tuleb hoolitseda selle eest, et Euroopa Parlament ja Euroopa Euroopa Parlament ja Nõukogu kontrolliksid äh, mõlema asutuse tegevust. uue mehhanismi väljatöötamise puhul on väga tähtis see, et tegemist on lõimuva sammuga, mille puhul on meil vaja ka demokraatlikult valitud legitiimse äh, organi äh, poolehoidu. ja sellepärast ma arvan, et uue järelevalveasutuse puhul öö, ähm, otsused, mis võetakse vastu nõukogu tasandil, ei ole piisavad. pangaliidu on nõukogu tegelikult juba kogu aeg küsimuse alla seadnud, eriti tema õiguslikku alusi ja seda ajal, mil Euroopa koduna, kodanikud on tegelikult Euroopa Liidu mõtte juba ammu küsimärgi alla pannud. ja seepärast ei ole praeguses ajapuuduses tõesti mõtet kiireid lahendusi vastu võtta. ja pangandusjärelevalve sisseviimine ei ole panganduskriisi kiireks lahenduseks jah, kohe kindlasti on võimalik mõelda pankade taaskapitaliseerimise peale ESM-i kaudu, kuid taaskapitaliseerimise puhul on tähtis see, et see järelevalve oleks ka toimiv, mitte lihtsalt vastu võetud. meil on jäänud kõigest kolm kuud äh, ja selle aja jooksul ei ole meil võimalik õigusloomelist protsessi lõpetada. tegemist on tõesti väga auahne eesmärgiga. meil on vaja, vaja kõigepealt vajalikud struktuurid luua. esimesed pangad, äh, mis lähevad esimesel jaanuaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal järelevalve alla, see on see ettepanek, mis mulle ei tundu aga reaalne ja tegelikult ka rahandusministrite kohtumine näitas seda väga selgelt. jah, otse loomulikult võiks selle küsimuse kohta veel väga palju rääkida, kuid ma arvan, et esimeseks arvamuste vahetuseks on see päris piisav, mida rääkisin. suur tänu, härra Klints, palun! suur tänu! kõik eelkõnelejad tegid juba selgeks, et Euroopa Parlament äh, ühist pangandusjärelevalvesüsteemi mitte ainult ei tervita, vaid tegelikult juba kaks aastat tagasi selgesõnaliselt seda nõudis. me tegelikult nõudsime palju tugevamat järelevalvet kui see, mis meil tegelikult toona järelevalvepaketiga õnnestus saada nüüd on küsimus selles, kas Euroopa Keskpank on tõesti õigeks institutsiooniks, mis peaks seda järelevalvet läbi viima. toona me ütlesime, et järelevalve peaks olema keskpanga öö, äh, lähedal, mitte aga keskpanga katuse all dialoog Keskpangaga järelevalveasutuste puhul on väga tähtis, aga kui järelevalvet teostatakse Euroopa Keskpanga ka katuse all, siis see toob endaga kaasa probleeme. esiteks, millalgi asjad lähevad lihtsalt viltu. ka järelevalveasutuses tehakse vigasid ja see tähendab seda, et me tegelikult õõnestame Keskpanga usaldusväärsust. ja teiselt poolt, Keskpank on sõltumatu institutsioon, mis vastutab rahapoliitika eest aga siis võib juhtuda see, et kriisiaegadel tuleb leida rahasid pankade päästmiseks või toetamiseks ja seda hetkel, mil meil ei ole pankade pääste ja pankrotipaketti veel selgelt välja töötatud, sest on ilmselgelt läheb aastaid, enne kui me selle paketi välja töötame. ja on siis täiesti selge, et meil tuleb äh, hakata raha leidma maksumaksjate kukrust, siis tulevad mängu rahandusministrid ja poliitika. ja ma kardan, et sellisel puhul järelevalve, mis mängib otsustavat rolli rahandusministrite poliitiliste surve all, lihtsalt murdub ja see ei saa ole meie huvides ja kolmandaks, kui me räägime järelevalvest, siis tuleks meil ka uuesti välja tuua meie enda mõte. nimelt, et kas piisab sellest, et kui meil on järelevalve Euroopa Liidu tasandil ainult pangandussektoris, sellepärast et pangad ja kindlustusfirmad töötavad käsikäes ja seepärast tulekski küsida, jah, jah, ma tean, et see on lepinguga niimoodi paika pandud, aga sellepärast tulebki küsida, Werner, kas Euroopa Keskpank on see õige institutsioon või me peaksime äkki selle asutuse keskpanga kõrvale looma, siis meil oleks võimalik luua ka pangandus- ja kindlustusettevõtete äh, järelevalve ja mulle tundub selline lahendus mõistlikum eelkõnelejad tõstatasid juba terve rea küsimusi, mina põhimõtteliselt äh, ei ole mitte ainult nõus selle arvamusega, vaid mulle see suisa meeldib. jah, ma saan aru, et me ei saa siin kõike praegusel hetkel liidu tasandile viia. ja meil on tõesti vaja eh, euro tugevdamiseks ja stabiliseerimiseks teatud süsteeme, aga me peaksime olema ettevaatlikud, et me ei läheks nüüd nii kaugele, et me killustaksime Euroopa Liitu, et me lõpuks oleme nii sellises olukorras, kus eh, Äh, britid arvavad, et meil tuleb nüüd lihtsalt referendum korraldada ja öelda, et meile aitab küll, meie nüüd lihtsalt astume Euroopa Liidust välja. seda tuleb tõesti vältida ja seetõttu ongi otsustav see, kuidas praegusel hetkel praktilised äh, otsustusmehhanismid ja äh, välja töötatakse ja kuidas pannakse paika pädevuste jaotus Sven Kiigold juba väga põhjalikult sellest rääkis. me tõesti peaksime olema väga ettevaatlikud, et me ei looks praegusel hetkel otsustusstruktuure, mis äh, pigem on sellised, millega ei soovita liituda, kui soovitakse liituda. küsimus on tegelikult selles, et kas kõik need riigid, mis tegelikult vastavalt rahvusvahelisele õigusele on võtnud endale siduva kohustuse, välja arvatud Taani ja Ühendkuningriik, on tegelikult kakskümmend viis liikmesriiki, mis on võtnud endale selle kohustuse ja nüüd me peaksimegi nendelt küsima, et äh, kas me ei peaks neid nüüd ka sundima seda tegema, sest te tegelikult toona ütlesite, et lähimas tulevikus te liitute euroalaga ja kuna te kunagi liitute euroalaga, siis te peate praegusel hetkel ka järelevalverežiimiga liituma ja aga sinna juurde tuleb veel ähm, mõelda, aga sealjuures tuleb veel mõelda ka seda, kuidas me selle süsteemi niimoodi loome, et sellega kedagi ei kahjustatakse. väga tähtis on ka see, et me peame kinni lähimusse ja proportsionaalsuse põhimõttest. on täiesti selge, et sellel järelevalve äh, süsteemil peaks olema siis äh, võimalus teostada järelevalvet kõikides euroala riikides ja mingil hetkel kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. aga me teame väga täpselt, et ka riiklikud järelevalveasutused äh, saavad siin päris suure ülesande. meil on äh, väikesed hoiukassad, mis on liidumaade omanduses ja ka tegelikult väikesed erapangad, mida ei ole võimalik praegusel hetkel siin ja mille järelevalvamine liidu tasandil ei oleks ka mõistlik, nii et nüüd tulekski küsida sel enda käest, et kas selliselt pisikeselt pangalt, mille peakorter on Würzburg, Würzburgis, et kas talt võetakse siis lihtsalt äh, litsents ära ainult sellepärast, et äh, et äh, ta ei ole nõus liidu tasandil järelevalvega, tegelikult oleks siiski tähtis, et Saksa järelevalveasutus seda äh, järelevalvet teostab. jah, ma arvan, et tähtis on see, et meil oleks ühine järelevalve liidu tasandil, et meil oleks korralik äh, pankade moratooriumi ja pankroti menetlus ja siis saaksime me need asjad ka tegelikult äh, toimima. mis puudutab moratooriumi ja pankrotifondi, siis see võtab kohe kindlasti väga palju veel aega. me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas seda erinevates liikmesriikides ka tõeliselt üles ehitada ja me peaksime hoolitsema selle eest, et kehtiksid kõikidele ühesugused reeglid. ei saa olla niimoodi, et teatud riikides maksavad äh, pangad äh, ühe summa sellesse fondi, teises riigis aga hoopis teistsuguse summa ja kui me reaalselt äh, seda küsimust vaatame, siis ilmselgelt läheb vähemalt kümme aastat veel, enne kui meil on võimalik selline pankade päästefond äh, luua. ja mina isiklikult leian, Peter Siimon on juba ettepaneku teinud ja ma arvan, et me peaksime siin komisjonis ka sellega veel tegelema. nimelt, et selle küsimuse lahendamine peaks jääma liikmesriikide pädevusse. siin on veel terve rida punkte, mida ma aga enam ei mainiks äh, üksikasjalikult, sellepärast et teised on nad juba välja toonud. lihtsalt üks asi veel. nimelt demokraatlik legitiimsus ja aruandluskohustus meil on praegu tegemist olukorraga, kus äh, institutsionaalne ülesehitus äh, ja ähm, otsustusstruktuuride ülesehitus on muutunud järjest keerulisemaks. kodanikud lihtsalt enam ei saa aru, kuidas Euroopa Liit toimib ja mida me nüüd teeme pangandusjärelevalveasutuse ja selle uue pangandusjärelevalvesüsteemiga, ei muuda kogu seda asja lihtsamaks. ja seetõttu on meie kohustuseks hoolitseda selle eest, et et äh, kodanikud vähemalt äh, Euroopa Parlamendi puhul näevad institutsiooni, mis äh, ka tõesti järelevalvet teostab ja arvab, et ta peab aru an-, aru andma. see on kohustus, millest me peaksime kinni pidama ja siis kehtib see, mida ütles Sven Kiigold, et jah, otse loomulikult tuleb meil äh, välja võidelda ka õigus eriuurimisi ja menetlusi läbi viia nii nagu see on ka alati suveräänsete riikide puhul. aitäh! Thank you, Mr Klints! suur tänu, härra Klints, härra Presedo oli juba nõus kõnelema pärast härra Lambertsi, kes peab lahkuma, nii et teil on sõna suur tänu ja suur tänu, et lubasite mind kõnelejate nimekirjas ettepoole. teen lühidalt ja täpselt. ei saa omavahel segi ajada ehm, kiirustamist ja järelduste tegemist. sellepärast ei saa me luua sellist konstruktsiooni, mis kohe esimese kriisi ajal ümber kukub nii et äh, ma olen kuulnud nõukogu esindajaid ütlemas, et äh, kui teeme, siis teeme õigesti, jah, mina olen selle kõigega nõus, aga äh, tõepoolest see, et me oleme eeltingimuseks seadnud selle järelevalvemehhanismi sisseviimise pankade otsese taaskapitaliseerimisega, siis ma arvan, et see on viga, sellepärast et selline motivaator ei lükka meid kindlasti mitte uues suuna, õiges suunas mm. aga nüüd selle põhjal, mis sa, Mariann, ütlesid, Äh, ma sain aru, et äh, sa tunnustad äh, nõukogu väljaütlemist, et jah, seda me peame tegema koos EKP-ga ning et see toob kaasa mitmeid hüvesid, seal võib olla ka piiranguid. ja selle põhjal, mida Sven ütles, tahaksin mõelda kahte asja. esiteks, mm, loomulikult tugev demokraatlik aruandekohustus on oluline ja loomulikult teiseks euroala riikide ja eurot mittekasutavate riikide õiglane kohtlemine üks asi, mis on vaja kindlaks teha, aga on see, kas tänased õiguslikud piirangud, mis on seotud EKP-ga, takistavad meil kahte aspekti võrdselt tagamast. me võime kahte moodi edasi liikuda. ühest küljest me ütleme, et EKP puhul me oleme nõus nende piirangutega ning tagame demokraatliku ja õiglase kohtlemise põhimõtted või teisest küljest me ütleme, et äh, Äh, äh, õiguslikud piirangud äh, näitavad demokraatlikku aruandluskohustust ning võrdset osalemist ja siis vaatame täpsemalt, kas EKP õiguslikud piirangud võimaldavad meil neid kahte asja täita või otsime alternatiive. ma arvan, et meil on vaja väga selget õiguslikku nõu ja juba algfaasist alates ja mitte siis, kui me oleme protsessiga lõpule jõudnud, meil on äh, loodud järelevalvemehhanismi ilus konstruktsioon ja siis tulevad juristid ja ütlevad, et äh, daamid ja härrad, suurepärane, aga praeguste aluslepingute alusel see ei tööta. siis on meil tugev surve öelda, et me sellegipoolest läheme oma protsessiga edasi ja siis me anname lihtsalt järele nende kahe demokraatliku põhimõtte osas või isegi veel enamategi osas meie parlament on nõudnud integreeritud Euroopa järelevalvemehhanismi mitte ainult äh, pankade puhul, vaid ka kindlustusseltside ja rahaturgude puhul. ja need asjad on loomulikult omavahel väga tihedalt seotud. nüüd, kas me teeme midagi pankadega EKP giidi all, mis takistab meil tegelikult Euroopa tasandi integratsiooni, mida me tahame? kakskümmend seitse lõige kuus aluslepingust ütleb, et äh, EKP ei tohi rolli mängida kindlustusseltside puhul. mida me teeme siis konglomeraatidega, kas me jätame need äh, sisse või välja? ma arvan, et konstruktsioonil peab olema kindlasti laienemispotentsiaal. tegemist on sellise hoonega, mida me tahame laiendada ja juurde ehitada. Äh, nüüd see alus, mida me oleme valinud, me teame tegelikult, et laienemist pole võimel, võimalik äh, ei rahaturgude ega kindlustusseltside poole ja see on jällegi piirang, mida me peame algfaasis arvesse võtma ja mitte, et me mõtleme seda pärast, et jah, olgu, vastavalt nendele otsustele, mida me oleme teinud, me laiendada ei saa. Äh, ma kindlasti ei äh, Ähm, tahan öelda, et me peame juba algses faasis aru saama, millised on meie piirangud äh, ja tegema vastavalt ka valikud. ja sellele on ka nõukogu viidanud. ma arvan, et nõukogus äh, on juba kahtlevaid seisukohti mitmelgi puhul, nii et äh, me kindlasti ei räägi mitte oma näo kaitsmisest ja oma reputatsiooni kaitsmisest, vaid me ütleme, et kui see alus ei ole õige, siis meil peab olema julgust ka ütelda, et me peame alternatiivseid lahendusi otsima, aga ma kindlasti äh, me ei peaks tegema liigselt kiireid järeldusi, vaatame, kuidas nõukogu edasi läheb. suur tänu, härra Presseda, palun. Sí, muchas gracias, eh, presidente, y, y agradecer también la, la... Suur tänu äh,, härra esimees ja suur tänu ka raportööridele äh, tegemist on küll kahe eraldiseisva raportiga, kuid eh, loomulikult on nad omavahel väga tihedalt seotud ja seega äh, on ju ilmselge see, et äh, mitte ainult pangandusjärelevalveasutuse määrust ei peaks muutma, vaid äh, eesmärgiks on ka tagada see, et kõik liikmed võivad olla veendunud, et äh, kõik otsused võetakse vastu nii suure häälteenamusega kui võimalik mõlema paketi osa puhul. kui me räägime järelevalvest Euroopa tasandil, siis me teame, et äh, praegu tehtud ettepanekul on teatud piirangud. praegune määrus äh, mis kehtib äh, koostööte ajal, mil selliseid probleeme ei olnud, äh, millal meil ei olnud ka näiteks Euroopa taastamise resolutsiooni skeeme ja nii edasi, nii et äh, me peame määrusega käima ka ajaga kaasas ja peame tooma sisse tehnilisem tehnilisi määruseid, äh, astuma tehnilisi samme selleks, et astuda vastu näiteks ähm, võimalikele konfliktidele, vaidlustele äh, ja äh, ka kriisiolukordadele ja eriolukordadele. selge on aga see, et järelevalve osas Euroopa Liit peab minema kaugemale, kui ta on läinud seni ja euroala jaoks peab olema äh, Äh, konkreetne järelevalvesüsteem paigas, kuid see süsteem ei saa välistada teisi liikmesriike. meil ei ole mitte ainult fiskaalkokkulepet, äh, vaid ka mm, finantskokkulepet, sellepärast et finantspoliitika on ju olu-, seotud otseselt rahapoliitika ja reaalmajandusega. see on ilmselge ja tuleb minna kaugemale. Euroopa Keskpanga president äh, andis hiljuti äh, Ehm, tegi ühe ettepaneku Berliinis ja ütles, Euroopa Keskpank äh, on see, kes peab hinnastabiilsust äh, tagama ja kaitsma äh, ühtset valuutat. aga me ei tohi lubada ühisvaluuta piirkonnas seda, et intressimäärad erinevatele gruppidele on erinevad ei saa olla nii, et pered maksavad ühte ettevõtet teist ja nii edasi nii et meie eesmärgiks äh, on äh, vältida ka seda, et inimesed peavad pidevalt otsima liikmesriigid, kus on mõistlikum hoiustada ja nii edasi. see tekitabki selliseid äh, kriisiolukordi, me peame selliseid asju vältima. ja on ilmselge seega, et ühtse süsteemi kontekstis peab meil olema ka ühtne järelevalve Euroopa Keskpank äh, on tehtud nüüd ettepanek, äh, võiks olla see järelevalveasutus Euroopa Pangaliidu osas, see on täitsa mõistlik ettepanek, me toetame seda ja me ka ise ju oleme Euroopa Keskpangale andnud rolli, mis on seo-, rolli, mis on seotud äh, järelevalvega juba varem, nii et pretsedent on juba ju loodud erinevate järelevalveülesannete puhul küsimus, millele me peame vastama, on muidugi see, et kuidas ülesanded äh, jagunevad siis Keskpangas, rahapoliitika ülesanded ja järelevalve ülesanded, need ei ole sugugi üks ja seesama äh, üks keskpanga roll on muidugi reguleerida laenuturgusid, tagada see, et kõik, et on võimalik äh, laenu saada kõikidel ühiskonnagruppidel ja teisteks tuleb saavutada stabiilsus euroalas, rahapoliitiliselt on seega täiesti selged eesmärgid Keskpangal. järelevalve osas on oluline see, et Euroopa Parlamendil oleks täielik kontroll selle üle, mida Järelevalvenõukogus tehakse nüüd äh, pangaliidu järelevalve osas, millist tüüpi pankadest me räägime, ma arvan, et me peaksime rääkima kogu finantssüsteemist, äh, me ju teame seda, et süsteemsed riskid ei piirdu ainult suurte pankadega, arvestada tuleb äh, ka väiksemate pankade süsteemsete riskidega ja seega mulle tundub, et järelevalve peaks Äh, haldama äh, nii paljusid panke kui võimalik. Ähm. kuid äh, muidugi peaks Keskpank tegema koostööd siseriiklike järel valveasutustega, kuid siseriiklikud järelevalveasutused ei ole nüüd enam ainuvastutavad pankade järelevalve eest, vaid äh, Keskpank äh, teeb seda siis Euroopa tasandilt äh, ja kus toimub siis kontroll kõige kõrgemal tasandil. kõige olulisem meie jaoks on see, et kuidas on, millised kuju, milliseks kujunevad suhted Pangaliidu ja nende liikmesriikide vahel, kes ei kuulu euroalasse. ka siin tuleb leida selline sõnastus, mis lubab nendel riikidel ilma igasuguste piiranguteta piiranguteta osaleda pangaliidus, pangaliit muidugi es-, ees, eelkõige on äh, euroala riikide jaoks loodud, aga need riigid, kes tahavad selles osaleda, peavad seda saama teha. tegemist on ühtse ühisturuga Euroopas äh,, ja seega on väga oluline see, et kõikidel oleks võimalus sõna sekka öelda. ma olen nõus kõigi nendega, kes ütlesid, et tuleb kindlasti demokraatlikku legitiimsust suurendada selle järelevalvesüsteemi osas. väga suur äh, roll peaks olema meie kojal ja see roll tegelikult äh, tuleb meil välja kanda juba praegu, äh, me teeme seda ka sellepärast, et äh, meie analüüs peaks olema siiski ikkagi hüvanguks kogu selle paketi kokkupanemisel, nii et mul on väga hea meel, et me juba praegu sellest asjast niimoodi siin räägime. suur tänu, proua Gula, järgmisena palun. tundub, et proua Gula ei ole hetkel saalis siis ma annaksin sõna härra Strejtšakile, kes on variraportöör mõlema raporti jaoks. Äh, suur tänu, härra esimees mina arvan, et ähm, tänane debatt on väga õige ja me peaksime rääkima mõlemast raportist äh, samaaegselt. see arutelu, mis Tysoni ja Kiigoldi raportite ümber on, on ähm, äh, põhimõtteliselt äh, kahel paralleelsel teemal ja mul on väga hea meel selle lähenemise eest. kui ma vaatan siin saalis ringi, siis ma näen, et äh, kõikidel Euroopa Parlamendi fraktsioonidel on samasugune dilemma nagu Euroopa konservatiividel, nimelt äh, me räägime euroalasse kuuluvatest ja mittekuuluvatest äh, parlamendi esindajatest ja see tähendab, et fraktsioonide sees on samasugused poolt- ja vastuargumendid ähm, ECR-i nimel tahaksin ma rääkida Jandek Eppingust, kes on mitte euroala riigist ja ma jagan tema vaadet, et tema koduriigi jaoks äh, on EKP järelevalve sobiv. sellegipoolest nii talle kui teistele euroala esindavatele äh, parlamendiliikmetele meie fraktsioonist tekib endiselt küsimus, kui tugev see järelevalve Euroopa Keskpanga juhtimisel peaks olema. kuulates tänast arutelu, näib, et arutelu ühtsest Euroopa järelevalvemehhanismist on väga äh, otsekohane, me räägime põhimõtteliselt äh, kohaldusalast kas see peaks kaasama äh, kogu euroala, äh, kas see peaks olema kohustuslik ainult äh, nendele osalejatele, kes on euroalas ja kellel on liitumispotentsiaal? mõningad meie hulgast on ka avaldanud arvamust, et kõik ei ole mitte mustvalge, me austame seitsmeteistkümne liikmesriigi huve kes arvavad, et EKP peaks olema keskne järelevalveasutus, aga lisaks nendele seitsmeteistkümnele on ka teisi liikmesriike, kes arvavad, et liikmesriikide järelevalveasutused peaksid ähm, oma pädevused äh, säilitama ning edasi tekib küsimus, millised äh, on siis äh, siseriiklike järelevalveasutuste võimulimiidid kes siis täpselt on viimase sõna väljaütleja? ühest küljest me räägime kesksete järelevalvemehhanismi kuuluvate asutuste pädevustest, aga me peame arvestama ka liikmesriikide järelevalveasutustega, mille pädevused panevad paika äh, riikide põhiseadused. sest äh, riiklike järelevalveasutuste Äh, pädevused, nagu öeldud, äh, sõltuvad liikmesriikide põhiseadustest ning need asutused on põhiseaduse kohaselt äh, vastutavad liikmesriigi finantsstabiilsuse tagamise eest ja see ei ole mitte triviaalne küsimus. ma ei ole alati mitte Philippe Lambertiga nõus, aga sel korral on tal õigus, et küsimus on väga põhimõtteline kiirustamine ei ole mitte kõige parem nõuandja ja mina olen täiesti äh, nõus äh, sellega, mis ta ütles. Äh, mõningad väiksemad märkused, mida kolleegid on ka juba öelnud. alustan sellega, mida ütles härra Kiigold, nimelt äh, demokraatlikust äh, legitiimsusest, mis kogu järelevalveprotsessi see puutub kui ma kõik õigesti üles kirjutasin, siis ta nimetas viitsas, viite sammu, mis viib demokraatliku legitiimsuseni. ma kindlasti ei taha siin öelda, kas need punktid olid õiged või valed, aga kindlasti äh, on see väga hea alus äh, tulevaseks analüüsiks. edasi äh, riigi, riikide ülene järelevalvemehhanism tähendab seda, et aluslepinguid tuleks muuta. ja aluslepinguid saab muuta ainult juhul, kui liikmesriikide parlamendid on äh, saanud piisavalt äh, teavet. keegi täna hommikul ei ole liikmesriikide parlamentidest aga midagi rääkinud. sellepärast, et kodanikud ja valijad liikmesriikides äh, omavad tegelikult otsustusõigust. see on väga põhimõtteline küsimus, ma ei ütle praegu, kas äh, me peame siin ütlema, kas äh, pangandusliitu on vaja või mitte, valijad liikmesriikides peavad selle äh, vajadusel kinnitama. oma muudatusettepanekute koostamisel tagame me me peame me silmas, et äh, Euroopa pangandusjärelevalve hääleõigus saab olema tasakaalus äh, nende vahel, kes on äh, järelevalvemehhanismiga liitunud ja nende vahel, kes ei ole sellega liitunud mitteliitujad on kindlasti nõrgemas positsioonis ja kui nad saab maha hääletada igal juhul, siis nii, nagu kolleegid juba viitasid, Äh, õõnestab see integratsiooniprotsessi ning äh, see ei ole kindlasti mitte äh, meie sooviks. proua Thyssen ilmselt teab, millised riskid on seotud sellega, kui anname EKP-le suuremad pädevused? sellepärast, et ta mainis ka rahvus, liikmesriikide järelevalveasutuste rolli olulisust. liikmesriikide järelevalve mm, asutuste suhtes äh, kasutame meie kindlasti muudatusettepanekute tegemisel seda põhimõtet, et äh, riiklikel äh, asutustel on viimane mm, sõna sekka öelda. ja viim-, viimane aspekt minu poolt on see, et ma panen ette, et kui me räägime Euroopa ülesest ühtsest järelevalvemehhanismist, siis me ei tohiks seda kindlasti mitte näha isolatsioonis, see peab olema äh, seotud ka äh, fiskaal- ja rahandus, rahaliiduga ja äh, viimast ei saa ilma poliitilise liiduta kindlasti mitte luua. poliitilisi aspekte tuleb toetada ja tugevdada, ma arvan, et me peaksime protsesse nägema kõikehõlmavana äh, meetmeid, mis viivad äh, Euroopa poliitilise liiduni, mm, tuleb tugevdada ja seetõttu on kindlasti vaja demokraatlikke mandaati, äh, liikmesriikide kodanikud äh, peavad otsustama, kuidas edasi minna. minu algsetest kommentaaridest nii palju ja suur tänu tähelepanu eest! Thank you. Now Mr Klute also suur tänu, härra Klute, kes on ka mõlema raporti variraportööriks. Kann... jah, suur tänu, ma arvan, et saan teha lühidalt, sest siin on juba päris palju ära öeldud ja tundub, et äh, arvamused lähevad üpris ühes suunas ning äh, ka vasakpoolsest spektrumist ei ole mul lisada midagi, mis teises suunas läheks mina leian, et pangaliit on vada-, vajalik ja mõistlik, ei ole mitte mingit küsimust, meil ei ole võimalik ühisturgu luua ilma, et pangasektoris eh, ei oleks ühist järelevalvet ja ühiseid reegleid, sest muidu lähevad asjad viltu, seda on kriis väga hästi näidanud. küsimus on selles, kuidas seda järelevalvet organiseerida. ka siin on juba kõik kõige tähtsamad küsimused tõstatatud. mina olen väga skeptiline äh, keskpanga järelevalve osas, siin on põhjused juba ka välja toodud, variraportöörid Kiigolti raportis puhul on juba öelnud, et tegemist on väga kompleksse küsimusega, Euroopa Keskpanga, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse koostöö läheb väga keeruliseks ja ma kujutan endale ette, et seal on erinevad inimesed, kes siis ka isiklikul tasandil peavad kuidagi üksteisega hakkama saama. ja kui mõelda nüüd selle vormi peale, mis komisjoni ettepanekus on kirjas, on tegemist päris korraliku püssirohutünniga ja kogu see asi võib lihtsalt õhku lennata. nii et tegelikult on suureks küsimuseks see, kas tõesti on mõistlik äh, keskpanga äh, pangale anda järelevalve funktsioon veel kolme järelevalveasutuse kõrval ja see võib endaga kaasa tuua ka väga suure koordineerimisprobleemi nii asutuste enda vahel kui ka liikmesriikide vahel. et meil on vaja ühist reguleerimist kogu valdkonna jaoks on täiesti selge. minu jaoks on ka täiesti selge, et äh, kui see anda keskpanga kätesse, ja nüüd killustatakse euroala ja ülejäänud äh, liikmesriigid, siis meil tekib ühisturu puhul süstemaatiline probleem. Marianne Thyssoni raportis on äh, selgelt välja toodud see, et me üritame siin mingit reguleerimislepitust vältida. kui me aga nüüd praegusel hetkel selle killustuse sisse viime, kas me siis tegelikult ei ava uksi ja aknaid just probleemidele ja, ja hilisematele lepitus- ja vahekohtumenetlustele, nii et sellepärast ma olen praegusel hetkel tõesti väga skeptiline keskpanga pädevuses oleva järelevalve osas, nii et äh, minu muudatusettepanekud lähevad pigem selles suunas, et järelevalve peaks olema mitte keskpanga, vaid pangandusjärelevalve asutuse käes. väga tähtis on see, mida ütles juba Burkhard Val-, Valts. nimelt, et kõik pangad tuleb kaasata järelevalvesse ja ei tohi juhtuda see, et siin erinevad pangamudelid, meil on tõesti riiklikul tasandil riigi või liidumaade omaduses väikeseid pankasid, mis kriisi ajal on päris hästi hakkama saanud, mis ei ole kriisile kaasa aidanud, mis väga hästi toimivad, et me nüüd neid panku ei hävitaks ja seda struktuuri ei hävitaks. ja siis veel Demoka-, demokraatlik kontroll ja vastutus parlamendi ees, minu jaoks on see täiesti iseenesestmõistetav, toetan kõike seda, mis öeldi. suur küsimus, küsimärk minu puu-, jaoks on veel ka see, mis on ka ühe raportiga meil päevakorras, nimelt varipangandus. mis saab varipangandusest? varipangandus ei ole hõlmatud selle ettepanekuga ja tõesti, kas meil tasub äh, praegu ametlikku pangasektorit reguleerida, aga samal ajal äh, kõrvale jätta terve suur äh, valdkond, mis ametliku sektori kõrval toimib ja väga palju ka mõjutab seda, mis toimub avalikus sektoris, nii et suureks küsimuseks on see, kuidas seda varipanganduse küsimust lahendada ja seda kuidagi meie ettepanekutesse kaasata nii et need oleksid siis minu ettepanekud praegu, aitäh! Now... Uh, suur tänu! ja nüüd on meil siin kaheksa kolleegi palunud veel sõna. Õnneks aega on. aga palun loomulikult, et äh, oma sõnavõttudes kolleegid oleksid äh, fokusseeritud proua Kula on kohale jõudnud äh, ja kui olete valmis, siis ehk ongi teil praegu sõna. ei, mul oli vaja vastata telefonikõnele, kui kolleegid oleksid nõus esimesena rääkima, siis ma saaksin rääkida kõnelejate lõpus. härra Langen siis, palun. jah, suur tänu, härra esimees siin on väga palju õigeid argumente välja toodud. esimene, minu argument oleks õiguslik alus. õigusliku aluse puhul äh, Euroopa Keskpangale antakse kõikide pankade järelevalve, sest artikli sada kakskümmend seitse lõikes kuus on kirjas, et ühehäälse otsuse kaudu on võimalik teatud pangandusjärelevalve asutuste järelevalvet, välja arvatud kindlustusettevõtete järelevalvet, üle kanda Keskpangale. tegemist ei ole õigusliku alusega, millega oleks võimalik äh, kogu järelevalve terviklikult Keskpanga kätesse anda see on aga päris äh, suur argument, nii et seda ei tohi unustada. teiseks, äh, tõsiasi, et komisjon seda on teinud, nõuab meilt nüüd vastust sellepärast, et äh, kõhklused Keskpangale pädevuse üleandmise osas on juba välja toodud ja need lähevad tegelikult kaugemale. huvide konflikt finantsjärelevalve ja kelpoliitik-, rahapoliitika vahel Äh, pangandusjärelevalve ja rahapoliitika ülesanded äh, aetakse omavahel segamini ja risk suureneb. demokraatliku legitiimsuse küsimus siin juba ka tõstatati. ma ei kujuta endale ette, et Keskpanga direktooriumi rahapoliitika eest vastutav liige hakkaks äh, tegelema tulevikus pangandusjärelevalvega. nii et tegemist peaks olema täiesti sõltumatu Keskpanga struktuuridest lahutatud süsteemiga ja neljandaks see, mida mina tahaksin äh, välja pakkuda demokraatliku kontrolli puhul ei tähenda seda, et meile lihtsalt antakse aru ja esitatakse raporteid, vaid sarnaselt äh, nagu see on Saksamaal üles ehitatud Saksa pangandusjärelevalveasutuste puhul, peaksid olema vähemalt kolm saadikut pankade järelevalve nõukogus. ja, ja siin kvootidest rääkides kolmest vähemalt üks peaks ka naine olema ja ma arvan, et selle järelevalveasutuse juhi peaks valima parlament, mitte et ta lihtsalt ta annaks oma poolthääle talle hiljem. ja peale selle ajakava ei ole piisav, keskpangal on praegusel hetkel viiskümmend seitse inimest, kes tegelevad selle inimest, selle küsimusega, tegemist on kõrge kvalifikatsiooniga inimestega, aga järelevalveasutustes liikmesriikides pankade, börside ja kindlustusettevõtete jaoks on praegusel hetkel ainult äh, viiskümmend kolm tuhat inimest, kes tegelevad selle küsimusega. nii et oleks täiesti vale, kui me ütleksime, et me panganduse osas kõige tähtsamad küsimused anname Euroopa Keskpangale, ilma et meil oleks piisavalt äh, aega rääkida nende ülesannete defineerimisest ja teiseks ka tervet talupojamõistust kasutada. nii et sellepärast on minu analüüs natukene teistsugune kui see, mida me siin teistelt kolleegidelt kuulsime vastavalt artikli sada kakskümmend seitse lõikele kuus Euroopa Keskpank ala järelevalves äh, rohkem ülesandeid kuid läbiviimisõigused ja pädevused peaksid jääma riiklike järelevalveasutuste ja pangandusjärelevalveasutuse kätte. ja kui naeruväärne on see pangandusjärelevalveasutuse määrus, seda ma tahaksin teile siin praegusel hetkel välja tuua. keskpanga järelevalveasutuse koostöö puhul võib järelevalveasutus lihtsalt koordineerida äh, aidata ja oma arvamuse välja öelda, see on tegelikult talt pädevuse äravõtmine, nii et riiklikud äh, järelevalveasutused äh, muutuvad keskpanga filiaalideks ja pangandusjärelevalveasutus kui selline kaotatakse täiesti ära ja sellepärast, kui me teeme koostööd ja läbirääkimisi, peame, tuleb Keskpangale jätta see, milleks ta on loodud, esiteks ja teiseks tuleb meil nõuda seda, et ühisel äh, finantsturul on meil pangandusjärelevalveasutus see, mis teostab järelevalvet. me ju nõudsime seda ja nüüd läheme me jälle tagasi vana olukorra juurde, mis kasu on meil äh, Äh, pangandusjärelevalve asutuses kui kuuskümmend protsenti finantsturust ehk siis kogu Ühendkuningriik äh, ei liitu selle süsteemiga, siis meil ei ole mitte ühist järelevalvet, vaid otse vastupidi. meil on Euroopa lõhestatud äh, ja nagu siin juba öeldud, selline lõhestamine kujutab endast korralikku püssirohutünni. ja siin komisjoni määruses on kirjas leheküljel kaks, et Äh, euroala kohtumisel riigipead ja valitsusjuhid kutsusid üles lühikese aja jooksul välja töötada järelevalvemehhanism seda hetkest, äh, kui meil on võimalik euroala pankade järelevalveks äh, loodud järelevalveasutus on ESM-i kaudu võimalik pärast tavapärast otsust rekapitaliseerida panku otse ja siin on väga selgelt kirjas see, mis, äh, mida see ettepanek tähendab, eriti just Hispaania puhul otsene taaskapitaliseerimine tähendaks seda, et lihtsalt Hispaania pankasid hakatakse äh, taaskapitaliseerima, sest ta ei taha seda otse küsida. ja sellise slikerdamisega on meil võimalik äh, finantsjärelevalvesüsteem Euroopa Liidus küsimuse alla seada. ja siis see, mida siin öelda, et Euroopa Keskpank Äh, peaks kuute tuhandet kahtesadat panka Euroopa Liidus hakkama kontrollima ja seal ole, hulgas oleksid ka väikesed piirkondlikud pangad, on minu arvates täiesti mõttetu lähenemine. see ülesanne peab jääma riiklikule tasandile ja ma olen veendunud, et Ühendkuningriik hoolitseb ka selle eest, et see nii jääb sellepärast et artikkel sada kakskümmend seitse lõige kuus äh, eeldab ühehäälsust. ühehäälsus tähendab seda, et meil on ühine väiksem nimetaja, kõige suurem väljapressimispotentsiaal. ja sellepärast mina paluksin, et me vaataksime seda küsimust palju kriitilisemalt, kui seda siiamaani on tehtud ja et me pädevusi muudaks. Euroopa Keskpangale tuleks anda järelevalve ülesanded äh, ja et me liidaks selle ESM-iga nii ka, kui ka Hispaania seda soovinud, kuid pankade üldine ja põhikontroll peaks jääma äh, pangandusjärelevalve asutuse kätte nõukogu praegusel hetkel avaldab survet ajaga ja ei, määrusega üritab praegusel hetkel meie tiibru kärpida ja seda mitte ainult sellepärast, et meil praegusel hetkel oleks probleeme, vaid nad ütlevad, et eks ja pank ja Nordiroks olevad piirkondlikud pangad, ei, ei, tegemist oli suurte äh, pankade kahe tuhande eh, kümnendal aastal Dexia bilansimaht oli viissada üksteist miljardit eurot, enne kui nad sinna kõrvale lõid eh, veel selle nii-öelda mädanenud panga ja pankel oli see kolmsada üksteist miljardit eh, nii et tegemist ei olnud väikeste pankadega ja me oleme praegusel hetkel suurte pankade jaoks näinud ette piirmäära seitsekümmend miljardit eurot, ehk sellest summast alates on tegemist suure pangaga ja kui see peab kehtima jääma ja nii nagu Euroopa Keskpanga ju-, president ütles sellel mitte salastatud kohtumisel, et, et bilansisumma on piiriülene tegevus investeerimise osakaal, et nendega arvestatakse ja siis on võimalik minna allapoole seitsekümmend miljardit, kui need pangad need kolm nimetatud kriteeriumit täidavad. ja see oleks ka lähenemine mõistlikule panganduse järelevalvele ja mille puhul meil oleks võimalik äh, kasutada riiklike pankade kogemusi ja mitte minna absurdi siin keskpanga üles. Äh, surumisega. härra Hogmark. härra Hogmark, palun. suur tänu ja mul on väga hea meel, et ma olen nõus äh, juba eelkõnelejatega kogu fraktsioonide lõikes, sellepärast et väga palju olulisi asju on öeldud. üks nendest on see, et äh, mina arvan, et me peaksime aru saama, et me riskeerime sellega, et me jagame Euroopa Liidu tükkideks, killustame seda selle asemel, et liitu tugevdada, sest kui me eh, isegi kõige paremate eesmärkidega rajame struktuuri, siis sellel hakkab olema omaenda loogika, omaenda toimimismetoodika ning eh, tegutsemisviisid. ja see võib eh, tuua kaasa riski, et kogu süsteem killustub mitte ainult finantsturgudel, mis puudutab reegleid, kuidas neid rakendada, aga see toob killustamise kaasa ka ühisturul tervikuna. sellepärast, et äh, kui alustada äh, poliitilise organiga, poliitilise protsessiga, siis äh, sellel on isereguleerimise oht. tahaksin jätkata aga sealt kohalt, kus härra Langen lõpetas. mina arvan, et on lihtne aru saada sellest faktist, et meil on paremat järelevalvet vaja. aga kui ma kuulan kolleegide mm, väljaütlemisi ja isegi siis, kui ma vaatan meie poolt tehtud ettepanekuid, siis eh, tundub, et me eh, ignoreerime sellist fakti ja ma avaldan teile saladuse, et meil on juba Euroopa Liidu eh, järelevalve olemas. meil on olemas see liikmesriikide tasandil ning meil on vastavalt meie oma õigusaktidele, mida me oleme vastu võtnud aasta tagasi, ka Euroopa järelevalve. nii et ärme räägime järelevalvest sellisel kombel, et meil ei ole seda olemas ja meil on vaja see tekitada. meil on vaja sellist järelevalvemehhanismi, mis oleks parem kui see, mis meil praegu on. ja seda ei tee me mitte selle tõttu, et me loome mingi uue organi. ma arvan, et seda on oluline küll teha, aga kui me loome järelevalvestruktuuri, mis juba jätab ise kõrvale pool Euroopa Liidu finantsturgudest, äh, samal ajal kui Euroopa Liidu finantsturud on väga tugevalt integreeritud, siis me tekitame tegelikult rohkem järelevalveprobleeme kui need, mida me lahendame. tooksin ühe näite, härra esimees. Põhjamaades on finantsturud väga tugevalt integreeritud Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Eestis, Lätis, Leedus võib öelda, et pangandussektor on integreeritud, finantsteenused, äh, kindlustus ja ka börsid. ja, ja see võrgustik on tõesti väga tihe. kui me seame sisse järelevalvemehhanismi, mis jätab kõrvale pool sellest nimetatust, siis see ei oleks ilmselt mõistlik Äh, loomulikult ei taha ma siin argumenteerida selle vastu, et meil on vaja tugevamat järelevalvet äh, teatud liikmesriikide vahel ja üleselt, aga ma tahan öelda, et me ei saa kindlasti luua sellist struktuuri, mis pakub välja arbitraaži võimaluse neile, kes tahaksid lihtsalt kõrvale põigata tugevast järelevalvest. meie eesmärk peaks olema kindlasti tagada, et liikmesriikide järelevalveasutused toimivad korralikult ja ka seda, et meil oleks ühtne Euroopa institutsioon, mis saab äh, nende asutuste tegevust äh, kontrollida, analüüsida. aga me ei tohiks kindlasti uskuda, et me tagame paremat järelevalvet äh, uue organi loomisega kui see, mis meil täna on. täna on meil kakskümmend seitse liikmesriikide järelevalveasutust ning pangandusjärelevalve ja teised järelevalveasutused, mille me oleme loonud me peame lihtsalt tagama oma tegevusega, et kogu see mehhanism töötab paremini ja minu arvamuse kohaselt, kui me EKP-le ülesanded anname, äh, siis äh, küsimusi tekitab siin loomulikult äh, kaks ülesannet, mis EKP-le lisanduvad, aga need uued ülesanded tuleb siis struktuurida sellisel, struktureerida sellisel viisil, et me kindlasti pangandusjärelevalve ülesandeid õõnestaks. nii et meie poolt ette võetavad sammud peavad olema ettevaatlikult ja uue struktuuri loomisega, nagu öeldud, ei tõhustame järelevalvet kui sellist. me peame lihtsalt samm-sammult edasi minema. ja seda on nii vasakult kui paremalt tiivalt täna kuulda olnud ja ma arvan, et see on ühine alus tulevaseks tööks. Thank you, Mrs Ed-. suur tänu, proua Elisa Ferreira, palun. suur tänu härra esimees. ma arvan, et äh, tänane arutelu on väga oluline ja ma tahaksin äh, sõltumata sellest, mida öeldi juba varem, teha omalt poolt ka mõned märkused. Euroopa Parlamendis on saavutatud suur konsensus selle taha, mis puudutab otseselt kogu äh, usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet. me tahame luua Euroopa jaoks ühtse järelevalvesüsteemi ja seda otsustasime me juba kahe tuhande kümnenda aasta juunis. vahepeal on tehtud üsna mitu muud äh, ettepanekut, täna on meie ees aga siis konkreetsed äh, seadusandlikud ettepanekud Euroopa Komisjoni poolt. ja need äh, kaks ettepanekut peavad käima ühte sammu ja äh, selle üle tuleb olla valvas. Äh, härra Hökmark on raportöör pankade tegevuse korrapärase lõpetamise osas, ka tema poolt tehtud töö peab äh, ühendama sellega, milles, sellega, mille üle me peame praegu arutelusid. Euroopa Parlament on oma seisukoha siis, nagu ma ütlesin, võtnud vastu juba varem ja tollal me otsustasime anda väga suure pädevuse Euroopa pangandusjärelevalve EBA-le. Äh, meie meelest peaksid nemad siis olema see Ähm, organisatsioon, kes hindab süsteemseid riske ja kes äh, korraldab järelevalvet ka pankade tegevuse lõpetamise osas. nüüd äh, Euroopa Keskpangale järelevalve funktsiooni andmine euroalas, äh, mulle tundub, et ka sellel on omad eelised ja need eelised kahtlemata on väga väärikad sellepärast, et Euroopa Keskpangal on kindlasti pädevust ja oskuseid äh, sekkuda, väga prestiižne organisatsioon, äh, oskusteadmisi palju, kuid mulle tundub, et äh, praegu ei ole väga palju pööratud tähelepanu kogu selle pädevuse juhtimisele. ma muidugi ei taha olla väga kriitiline siin Euroopa Keskpanga ja teiste järelevalveasutuste suhtes ja arvestades kõike seda, mida ütlesid eelkõnelejad, arvaksin ma, et üks võimalik ähm, viis edasiminekuks, võib-olla ainus, on nii kiiresti kui võimalik järelevalvetegevused äh, euroala sees, aga ka väljaspool harmoniseerida. sellepärast, et muidu de facto tekib selline olukord, kus siseturu äh, funktsioneerimine satub äh, ohu alla ja järgmine märkus, ma tahan, et see koherentsus oleks tagatud euroala sees muidugi eriti seda sellepärast, et kui Euroopa Keskpank eh, ühtse järelevalveasutusena peaks eh, kuidagi siis eh, omavahel ühendama erinevate liikmesriikide järelevalveasutuste erinevad tavad, lasub meil ka kohustus anda õigus Euroopa Keskpangale osaleda siseriiklike järelevalveasutuste või kolleegiumite töös sellepärast, et muidu me ei saa rääkida ühtsest järelevalveasutusest. hõlmama see peaks see minu meelest nii pankasid, kindlustusettevõtteid kui ka varimajandust, varipangandust. me rääkisime sellest asjast ka eelmisel nädalal, et kuidas siis panganduskonglomeraadid äh, ja kindlustus teenuste pakkujad ähm, võiksid olla kaasatud see on asi, mille osas tuleb teha veel edasi tööd ja tagamaks selle, et keskpank jääks sõltumatuks. kui pank võtab sõna, Euroopa Keskpank võtab sõna pankade tuleviku süsteemsete riskide kohta erinevates liikmesriikides, siis on ilmselge, et teema on muidugi delikaatne nende jaoks ja peab olema äh, Äh, väga ettevaatlik äh, ja arvestada kõikvõimalike oludega ja tekib küsimus, et millised on meie läbirääkimiste võimalused Euroopa Keskpangaga selle järelevalve ülesande täitmisel, sellepärast et mulle tundub, et siseriiklikud huvid satuvad siin väga suure surve alla. keskpanga töös peab olema muidugi kaasatud ka varase tegutsemise funktsioon, kuidas seda tagada kuidas kõik need äh, järjestikused etapid omavahel siduda nii, et äh, Keskpank saaks oma pädevust täita, mida teha siis, kui mõni pank tuleb järelevalve tulemusena lihtsalt sulgeda? Euroopa Keskpank äh, ja siseriiklikud järelevalveasutused euroala riikides või euroalast välja jäänud riikides peavad oma töö kuidagi koordineerima peavad koostööd tegema ka nende ohuspankade e, järelevalves, aga lõppkokkuvõttes ei ole keskpank see, e, kes ühe või teise panga kinni paneb, vaid siseriiklikud e, pankade tegevuse eest lõpetavad, vastutavad pädevused, asutused, vabandust, ja võib-olla peaks rääkima mingisugusest ühtsest fondist äh, nende, nagu on ju räägitudki, pankade tegevuse lõpetamise jaoks, aga mismoodi see peaks välja nägema, ma ei tea, kas äh, riikidele esitatakse selle protsessi lõpuks siis arve äh, ja kas Keskpangal on ikkagi piisavalt pädevust sekkuda ja siin tulebki äh, mängu Euroopa pangandusjärelevalve, kelle ees on tohutu ülesanne luua ühtne kultuur. sellele minu meelest piisavalt ei ole siin tähelepanu pööratud. ja ma arvan, et äh, ja me peame arvestama ka sellega, millised äh, on uued arengud tulevikus, oktoobris on nii mõndagi äh, täiskogu hetke tulemas, pangaliidu osas ootame konkreetseid ettepanekuid samuti ja ma arvan, et meie strateegia peaks äh, siin olema äh, see, et jääme valvsaks ja tähelepanelikuks kõikvõimalike poliitiliste arengute osas, me ei taha ju, et me jääksime nendest välja nendest aruteludest, aga samas äh, peame äraootavale seisukohale jääma selles osas, et milliseks see süsteem kujuneb. ja ma arvan, et see on võib-olla üks meie kõige olulisemaid ülesandeid parlamendina olla valvas, kaasatud, aktiivselt äh, osalema, intelligentselt lähenema asjale, selleks et me saaksime sellest äh, protsessist välja tulla puhta nahaga, täidetes oma, e-, täites oma eesmärgid tuleb äh, korrigeerida süsteemid, mis ei ole ennast tõestanud, me oleme näinud, mis juhtus äh, nende pankadega, mis põhja läksid äh, äh ja me ei saa piirduda ainult väikeste iluvigade parandamistega, see ei paranda probleemi äh, ja sellepärast ma arvan, et me peame üles ehitama äh, praegu sellele poliitilisele tahtele tõelise süsteemi aga tähelepanu tuleb igale üksikasjale äh, pöörata, sellepärast et muidu jookseb see vanker kiiva. Äh, suur tänu, proua Intvelt järgmisena. suur tänu, äh, härra esimees, ma arvan, et tänane arutelu on väga selgelt näidanud, et me oleme dilemma ees osalt äh, tahame me siis äh, kiiret lahendust ja sellepärast äh, on siis pööratud pilgud Euroopa Keskpanga suunas, kuid samas kõik saavad muidugi aru, et see on selline pff, poolik lahendus ja jätab paljuski soovida. ja nüüd on küsimus selles, et kas tänu sellele, et tähtajad kukuvad varsti, peame me valima äh, Äh, mingisuguse lahenduse, mis peab jääma äh, kestma igavesest ajast äh, igaveseks, kas me ei peaks leidma mingisugust vahelahendust, lühiajalist lahendust ja lühiajaline realistlik lahendus oleks järelevalvefunktsioon anda tõesti keskpangale ja teisalt aga mõelda natukene kaugemale ja pikemas perspektiivis siis eh, sihtida järelevalve funktsioonide andmist kuhugi mujale. kui me toome järelevalvepädevuse Keskpanka eraldiseisvasse üksusesse lühiajalises perspektiivis, eh, siis miks mitte ette näha seda, et üks hetk see üksus lihtsalt eraldub Keskpangast ja kujuneb eh, eraldiseisvaks järelevalveasutuseks minu meelest on natukene problemaatiline see, et meid pannakse praegu äh, tegelikult feta kompli ette ehk valikute ette, mida, mille puhul ei saaks me mitte midagi muud teha, kui öelda jah või ei, me ei saa mitte midagi muuta ja aeg, äh, aega läheb aga selliste suurte probleemide lahendamiseks ikkagi natukene rohkem. ja mi-, mina äh, kutsuksin üles leidma mingisugune lahendus lühiajalises perspektiivis ja siis edasi minna pikaajalisemas perspektiivis juba sellise institutsiooni äh, suunas, mis meid rahuldaks Äh, järgmine kõneleja, äh, proua Wortmann-Kool, väga palju sellest, mis ma ütlesin, on minu meelest mõistlik, ma tahaksin välja tuua kolm asja. esiteks, kõigepealt ei tohiks alahinnata seda, kui oluline on praegu kiirelt edasi liikuda ühtse järelevalvesüsteemi äh, suunas Euroopas seda sellepärast, et mitte ainult ei ole meie ees tõsine riigivõlakriis, Äh, vaid äh, meie pangandussüsteemi ei usalda keegi. ma ei tea, kas see, see, see kriis on sügavam kui ainult usaldamatus ühe või teise panga suhtes. terve süsteem on äh, paljude meelest mäda need õiguslikud hinnangud, mida mina olen lugenud, tunduvad küll ütlevat, et Euroopa Keskpanga alase ettepaneku õiguslik alus on vettpidav aga üks probleem on selles, et need ettepanekud, mis on tehtud, ei ole sugugi mitte küpsed ja enne kui me need nopime, peame me nendega tegutsema. asjale tuleb läheneda paketina. tähendab see, see seda, et Euroopa Parlamendi osalus mõlemas äh, on võrdsel alusel tagatud teiste institutsioonidega. Äh, näiteks nagu majandusjuhtimise paketi osas, seal oli kuus äh, õiguslikku akti, kus nelja osas ähm, meil oli koososustusmenetlus kahe osas mitte, kuid nõukogu võttis seda paketina ja andis meile justkui kasutususmenetluse kõikide osas ja minu küsimus on nüüd see, et kas äh, komisjon ja nõukogu ka seekord lähenevad samamoodi. president Barroso ja Euroopa Komisjon on öelnud või vähemalt vihjanud sellele, et nemad näevad selles paketti, aga asi on minu meelest oluline, sest need kaks ettepanekut on omavahel lahutamatult seotud. nüüd ettepanek Keskpanga kohta. see, mida on öelnud äh, meie raportöör äh, Pukat Palts ja teised tõesti, äh, tuleb omavahel näha täiesti lahus seisvana Keskpanga pädevusi rahapoliitika ja järelevalve ülesannete vahel. Äh, see tuleb aga ka juriidiliselt äh, selgemalt välja kirjutada ning ka vastutuskohutus, kohustus, demokraatlik vastutuskohustus peab olema märksa selgemalt järelevalve ülesannete puhul välja joonistatud ja Sven Kiigoldi seisukohtadega seega saan olla täiesti nõus nii et äh, ka selles osas veel äh, on üsna mõndagi ära teha. aga loomulikult äh, me peame mõtlema ka sellele, et see peab olema mudel, mille puhul tuleb välja ka selgitada, kui paljud liikmesriigid sellest osalevad, kui paljud pangad ja nii edasi. mis on aga oluline, on see, et et äh, me looksime süsteemi, kuhu, millega tahaksid liituda nii paljud liikmesriigid kui võimalik ja et nii paljud kui võimalik oleksid kaasatud. kuid see ei peaks äh, äh, puudutama mitte ainult suuri panke ja süsteemseid panku, väikeste pankade puhul muidugi keskpanga roll oleks väiksem, aga kõik peaksid olema kaasatud aga peamine murepunkt minu jaoks on see, et kui me vaatame neid kahte ettepanekut, siis nad võib-olla nõrgendavad ja võib-olla isegi õõnestavad äh, Euroopa pangandusjärelevalve äh, funktsioone. väga tore on siin laulda, et äh, vastutab ähm, Euroopa järelevalveasutus ühtsete reeglite osas, eeskirjade osas ja nii edasi siis tegelikult, kui me vaatame seda, milline on pangandusjärelevalve roll eh, uues kontekstis eh, kapitalivoogude üle, siis me näeme, et nende roll eh, väheneb. kui me paneme kõik äh, siseriiklikud asjad kokku ühte mm, keskpanga all äh, olevasse järelevalveasutusse, siis on ka selge, mis saab nende ühtsete eeskirjadega ja milline see pangandusjärelevalveasutuse roll selles tegelikult saab olema ühtse turu säilitamine aga peaks olema meie peamine eesmärk. ma olen nõus kõikide nendega, kes ütlesid, et aega peaks olema meil rohkem selle asja otsustamiseks, loomulikult kvaliteet on tähtsam kui liikumise kiirus, aga ma arvan, et äh, me peaksime natukene kiiremini äh, rihtima kõrge kvaliteedi suunas, sellepärast et äh, probleemid Euroopas ja Euroopast väljaspool on jätkuvalt tõsised ja sügavad ja, ja meilt oodatakse midagi konkreetset. kui me tahame olla äh, usaldusväärsed ja üldse arvestatav tegija parlamendina, siis tuleb tegutseda kiiresti härra Andrew Duff, palun. härra esimees, suur tänu. nagu te teate, kuulun mina välisasjade komisjoni ja ühtlasi kuulun ka põhiseaduskomisjoni ja toon teile sealt vennalikke tervitusi. aga öö, äh, me tahaksime teid ka öö, Eh, selgelt eh, hoiatada. nimelt, praegused komisjoni ettepanekud eh, tõstatavad väga tõsiseid küsimusi ja probleeme Euroopa majandusjuhtimise jaoks. kõige olulisem nendest on see, et kuidas Euroopa Keskpanga järelevalvepädevus oleks äh, läbipaistev ja kuidas nad äh, vastutus äh, kohustuseks teha nii, et Keskpanga sõltumatus rahapoliitika osas jääks alles. lisaks tuleb nendida, et sellel on nii jah, poliitilisi aspekte sellel probleemil, aga ka juriidilisi aspekte Äh, nüüd see tulemüüri küsimus, äh, millest äh, probleem Dyson üritas lahti saada ja millest ta üritas välja tuua, et milline see tulemüür, mis peaks võtma Hiina müüri mõõtmeid Keskpangas välja näeb. me ei tohiks unustada aga kõige selle juures ka välis, väliseid probleeme, millest väga paljud saadikud täna juba on rääkinud. ehk teisisõnu, millised saavad siis olema Keskpanga suhted meiega, Euroopa Parlamendiga, aga ka siseriiklike parlamentidega teine oluline märkus minu poolt. me peame mõistma, et ei ole tegelikult meil kahte, kahe äh, klassi äh, liikmesriike, vaid äh, kolme klassi liikmesriike. on neid, kellel on sõltumatu pangandussektor ja need, kellel ei ole. ja siis need, kes on väljas äh, euroalast, aga see kolmas kategooria on üle, oluline, sest need, kes on väljas, omavad äh, enda hulgas ühte riiki, kus on kõige suurem Euroopa finantsteenuste turg ma tahaksin nüüd äh, ma vist arvan, et äh, ma hakkan jõudma järeldusele, et me peaksime mõtlema hoopis mingisugusele radikaalsemale alternatiivile. ehk teisisõnu, peaksime lu-, looma mingisuguse ühtse Euroopa finantsteenuste ameti ja see peaks siis välja kooruma praegustest ametitest. see on ettepanek, mida me peaksime võib-olla natukene vähemalt äh, nii-öelda torkima äh, ja mõtlema sellele enne, kui äh, me paneme käe alla sellele juriidilisele protsessile, mis praegu on välja pakutud selleks finantsjärelevalvesüsteemiks. minu senine kogemus on näidanud seda, et äh, nõu-, ministrite nõukogu äh, ilmselt paneb mööda selle asjaga, kui nad jätta üksinda. Äh, suur tänu. härra Kaarins. Thank you very much, Chair. Very much has been said suur tänu, härra esimees, palju on öeldud, äh, üritan teha lühidalt, nii nagu enamus meist ilmselt. meie peamine eesmärk peaks olema äh, jõustada mm, Euroopa Liidu ja meie ühisturu positsioone. nii et äh, kui me räägime pangaliidust, siis tuleb enda käest küsida ikkagi seda, et kas see suund, mille me oleme võtnud ja need otsused, mille me langetame, tugevdavad meie positsioone või hoopis nõrgestavad neid nii nagu ähm, Gunnar ka ütles, et potentsiaalne lahendus võib olla ka see, et äh, tekib killustamine. Euroopas probleem seisneb selles, et turud ei usalda institutsioone ja juba mõnda aega. Äh, nii juuksekarva otsas ripub tarbija usaldus, aga äh, Äh, tuleb endale aru anda, et äh, kui me asjaga paneme mööda, siis mitte ainult ei taasta me usaldust turgudel enda vastu, vaid kaob ka mm, tarbijate usaldus. näiteks äh, tooksin ma siin Läti näite. kaks tuhat kaheksa otsustas Iirimaa katta kõik pangahoiused ja see mõjutas äh, minu riiki otseselt, kes ei olnud isegi euroalas ja oli seal kuskil Euroopa teises otsas. miks? sellepärast, et seitsekümmend protsenti pankadest Lätis on, on Põhjala pangad, kes küll on ka euroalast väljas, aga ütleme siis, et tegemist on ette, äh, pankadega, kellel on väga suured emaettevõtted ja ülejäänud äh, äh, pangad on äh, kohalikus äh, omandis äh, olevad pangad. Iirimaa otsus kõik äh, hoiused katta viis selleni, et Põhjala pangad äh, katsid ka kõik äh, hoiused. see tekitas pankadele tormijooksu Lätis, mis läheks valitsusele maksma vist pea kaks miljardit, mida meil ei olnud tähendas seda, et Läti pidi pöörduma abiks Rahvusvahelise Valuutafondi ja Keskpanga poole, ehk teisisõnu ühe väikese otsuse Ehm, eh, võnked olid väga eh, suurelt, sügavalt ja negatiivselt tunda ühes teises väikeses riigis. nii et mida ma tahan öelda? kui me räägime pangandusjärelevalvest, siis me oleme väga ettevaatlikud eh, selles osas, et me oma otsustega ei toetaks seda killustumist, mida me oleme näinud praegu Euroopa turgudes. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et kui me tahame äh, Äh, sellist järelevalve kesk, keskset järelevalvesüsteemi, siis siia peavad kuuluma äh, kõik liikmesriigid ja kõik pangad. mõelge näiteks Eestile, kes on euroalas täna, kuid Eestis tegutsevad pangad, äh, tegelikult nende emavõtted, emaettevõtted on euroalast väljaspool olevates riikides. kuidas siis, mis saab Eesti pankadest, kas nad on kaetud? kuidas on Ühendkuningriigiga, kes on väljas ja eh, kui eh, jumal on armuline eh, brittide meelest, siis nad kunagi ka ei liitu euroalaga, aga Suurbritannias tegutsev panku, kes on registreeritud euroala riikides nii et kui meil tekib selline järelevalvesüsteem, mis seda lõhet ainult suurendab, siis segadus turgudel ainult suureneb, aga mõelge, mis saab klientidest tekib ilmselt selline kaootiline liikumine äh, rahavoogu, kapitalivoogudel liikmesriikide vahel, millest ei ole kasu mitte kellelgi, nii et kui me tahame mingisugust kesksesse süsteemi, siis kõik tuleb kaasata äh, ja kõik need juriidilised küsimused, esindatusõigus nende riikide jaoks, kes on euroalast väljas täna, äh, hääleõigus ja nii edasi Need küsimused, äh, nendele tuleb vastus leida. ülesanne ei ole kergete killas, aga ega see Euroopa asi väga lihtne pole vist kunagi olnud. suur tänu! suur tänu! Rumaania, Rumeenia euro alla ei kuulu, aga meil on panku, kes äh, on äh, euroala riikide omanduses. härra Nitras, palun!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 Äh, koduriigis on rohkem kui seitsekümmend protsenti pangandussektor äh, välismaises äh, kätes, Poolas on asi tunduvalt parem, nimelt kuuskümmend protsenti vaid. ja ühisturg on loomulikult väga tore asi, aga te peate silmas pidama ka seda, et näiteks Poolas on tegevad väga paljud Hispaania pangad ja meie kodune pangandussüsteem ei ole, ei seisne mitte nõrkades pankades, tõepoolest, pangad on meil väga head ja arutelud käivad, mõningad äh, on neid, neist ka juba edukalt lõpule jõudnud, et äh, Poola äh, pangad peaksid korralike lepingute alusel võtma üle Hispaania pangad. tugevad Poola pangad ja nõrgad Hispaania pangad, nii et poolakad võtavad üle. aga see protsess on peatatud, kuna tekib küsimus, milline on pangandusjärelevalve roll Hispaanias ning äh, küsimus on ka tulevikus potentsiaalses pankade taaskapitaliseerimises äh, Hispaanias. nii et äh, isegi täna ei saa me rääkida korralikult toimivast ühisturust. Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on olukord hoopis teine, võrreldes näiteks Ühendkuningriigiga. Ühendkuningriigil on erand ja meie oleme teel euroalasse Poola valitsus ütles, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, Poola liitub euroalaga. see muidugi ei toiminud, aga euroala poole liikumas oleme sellegipoolest. ma olen kindel, et äh, nägite uudistes kaadreid Madridis täna hommikust aga fakt on see, et ka kõige entusiastlikumad äh, riigid euro suhtes äh, Euroopa Liidus on äh, need riigid, kellel euro parajasti kasutusel ei ole, näiteks Poola. ja ma ei arva, et selle peaks jätma märkamata ja kõrvale heitma lihtsalt sellisel moel, nagu komisjoni ettepanek seda praegu minu arust teeb meie Poolas oleme äh, alati olnud teel äh, Euroopa integratsiooni äh, suhtes. tee on olnud väga okkaline, alati ei ole meid õigesti koheldud, me ei ole olnud ähm, ühisturu täieõiguslikud liikmed ja seitse aastat suurriigid nagu Saksamaa Äh, keelasid meie inimestel oma riigis töötamast. ja nüüd äh, Poola sarnastes riikides, kus me oleme läbi te-, teinud sellise olukorra, kus meile ei tagata õigeid äh, võrdseid õigusi seitse aastat, ma ei taha muidugi kellegi suunas siin näpuga näidata, aga äh, on teatud riike, kes äh, tahavad äh, sekkuda praegu Poola äh, pangandusjärelevalvesse, aga oma pankade järelevalvet ei suuda teostada nii hästi. meil palutakse olla siin vaatleja liikmeteks süsteemist, mille otsustega me ei ole rahul, sellepärast et neid teevad inimesed, kes omaenda pankade järelevalvet teostada ei suuda me ei ütle kindlasti seda praegu selleks, et me tahame eh, seda süsteemi õõnestada, ei, me tahame olla selle süsteemi võrdsed liikmed ja me tahame ka, et te saaksite aru, et me oleme liitunud Euroopa Liiduga sellepärast, et me tahame teha koostööd eh, ühisturu raames teiste riikidega ja samas me ei taha sellist olukorda, kus eh, selle turu raames on teatud inimesi, kellel on täie, täielikud õigused ja teatud inimesi, kellel ei ole mulle avaldab tänane arutelu muljet, sellepärast et kolleegid on olnud väga konkreetsed. kõik siin on kaitsnud ühisturgu ja õigesti, sellepärast et sellist järelevalve äh, asutust luues me kindlasti ei taha mitte killustada ühisturgu. mina olen härra Langeniga nõus, tema ütles, et järelevalvemehhanism on juba olemas ja see töötab meil on ähm, järelevalvemehhanismi musternäidis. kui meil juba on olemas süsteem, mis äh, töötab, siis me saame need teadmised äh, kokku koondada, mis meil olemas on, tuua kokku spetsialistid, aga mitte lõhkuda äh, vana süsteemi ja tehes, ja teha uut mis puudutab seda ideed, et väiksemaid panku hakkab kontrollima ka keskne organ. minu arust on äh, kohaliku turgu, kohalike turgude väikeste pankade jaoks lihtsalt keskne äh, järelevalveasutus liiga kaugel asuv. mina olen teinud muudatusettepanekuid, äh, me oleme tõsiselt arutanud nendel teemadel ja otsus tuleb teha nüüd. millist mõju ESM hakkab Euroopa tasandi konkurentsile mõjut- äh,, avaldama. minu arust on see võtmeküsimuseks. suur tänu! Now... suur tänu! edasi palun, proua Kulaar no.! suur tänu, ma teen väga lühidalt, sellepärast kõik on ära öeldud. mõned märkused, kõigepealt me peame äh, tõesti jätkama samas vaimus, nagu me oleme seda teinud praegu järelevalvepaketi osas. Äh, Philip Lambertsil on õigus, väga raske on ette ennustada, millised sammud on õiged, millised valed, äh, meil on lihtsalt valikud, mille osas tuleb üheskoos äh, võtta otsuseid ja nüüd kas sinna peaks kuuluma seitseteist või kakskümmend seitse liikmesriiki ja ma arvan, et äh, me peaksime olema nii ühtsed kui võimalik äh, ja andma võimaluse euroalale äh, probleemidest välja tulla. ma tahaksin ühte asja aga öelda. ükskõik, millise otsuse me langetame, me peame jääma selle otsuse juurde Äh, probleem on selles, et mulle praegu tundub, et äh, me tahame koorida kõikidelt süsteemidelt koore, aga mitte teha seda järjepidevalt. selge on see, et äh, Euroopa Keskpank on praegu tugev, sellepärast et tal on konkreetne üks missioon, tegemist on sõltumatu organisatsiooniga ja teiseks eh, ei eh, pea ta mängima mingisugust eh, poliitilist mängu. nüüd on küsimus selles, et kuidas riisuda siis keskpanga eelised ja tõlgendada need uude pädevusse. kui see institutsioon, millele me nüüd valiku teeme, tõesti on keskpank, Äh, siis äh, me ei saa ju kuidagi ühtlustada omavahel kahte asja. Äh, seda, et nad on sõltumatud ja siis, et nad on täiesti vastutuskohustuslikud meie ees. me peame selle väga peenelt välja timmima, kuidas seda teha. Veren Langelil on täiesti õigus, et mulle tundub, et see mm, süsteem natukene on vildakas ja seda juba ka Saksa meedia väga palju räägib järgmine asi, natukene tekitab mulle muret võib-olla isegi väga see, mis toimus juunis äh, Euroopa Ülemkogul, võib-olla mina sain asjadest valesti aru, aga mulle tundub, et nad ütlesid, et tuleb pangandusjärelevalve süsteem luua selleks, et rekapitaliseerida pangad äh, äh, heades tingimustes ja pankade rekapitaliseerimisest rääkides ka väikesed pangad kannavad täit Äh, teatud riske, kõike jah, ei, ei saa kontrollida, aga kriteerium ei peaks olema see, kas tegemist on väikese või suure pangaga, vaid oluline on see, et kõik äh, liikmesriikide järelevalveasutused siiski hoiaksid kontrolli all kõik pangad nüüd äh, jah äh,, juuni ülemkogu siis ütles, et rekapitaliseerimise jaoks on vaja ka keskset järelevalvet ja, ja ma olen nõus sellega ja öeldi siis, et tuleb tegutseda kiiresti. aga mida see tähendab? kas see tähendab siis äh, seda, et äh, rekapitaliseerimise otsused peavad ka ootama meie praeguse järelevalveotsuste taga või mida? Michel Barnier ütles, et õiguslik alus äh, valiti nii sellepärast, et äh, komisjon tahtis välja tulla nõukogule, noh, kui see on nii, siis tegelikult on asi vamm. me ei räägi siin mitte mingisugusest institutsionaalse, institutsioonide vahelisest sõjast, ma ei ole sellest huvitatud, aga tegelikult mis saab sellistest riikidest nagu Hispaania, kui see protsess jääb venima? mis äh, saab kogu meie finan-, äh, äh, meie stabiilsuse inst-, mehhanismist ja nii edasi. nii et ma loodan, et me jah, siiski võtaksime kuulda seda üleskutset, et tegutseda tuleb praegu kiiresti ja asjad ei saa jääda toppama, sest et muidu on jama. suur tänu! suur tänu! rohkem kõnesoovijaid, sõnasoovijaid ei ole saadikute seas ja seega pöörduksin Euroopa Komisjoni esindaja poole, härra Merlin. suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast. meie arust oli see arutelu väga huvitav. meil on väga hea meel kuulda, et kõiki võtmeteemasid on juba tuvastatud käesoleva komisjoni poolt. see on oluline ka sellepärast, et nõukogu hakkab kaheõigusliku ettepaneku osas tööd tegema. esimene nõukogu töörühma koosolek toimub homme ja teine ülehomme. ja näib, et nõukogul on soov läbirääkimistega edasi minna ja seda kiiresti. palju küsimusi on juba esitatud Need puudutasid äh, peamiselt äh, Euroopa Keskpanka. miks Euroopa Keskpank peaks äh, pangandussektori järelevalve ülesanded euroalas üle võtma ning võib-olla ka teatud riikide puhul euroalast väljaspool? nagu teate, siis see oli euroala juhtide tippkohtumine, see järeldus kahekümne üheksandast juunist komisjon on seda võimalust oluliselt analüüsinud ning otsustanud et äh, kindlasti peaks jätkama äh, euro tippkohtumise äh, valikuga mitmel põhjusel. kõigepealt me oleme veendunud, et Euroopa Keskpank saab vastavate ülesannetega hästi toime, neil on usaldusväärsus, neil on ekspertteadmised, neil on ka sõltumatus, mis on selleks ülesandeks vajalik. ning me saame loomulikult aru, et Äh, loomulikult äh, Euroopa Keskpanga mm, usaldamisel äh, selle ülesandega on teatud piirangud, on teatud tagasilöögid, sellepärast et me peame tagama, et osalevad riigid ja euroalasse mittekuuluvatel riikidel peab olema nõukogus võrdne esindatus, see tekitab komisjonile muret, see on siis üks võib-olla negatiivse poole näide siin, aga äh, me peame samas aru saama ka sellest, et äh, neid tagasilööke oleks olnud ka alternatiivsete mm, võimaluste puhul. me oleks võinud luua uue organi äh, äh, Euroopa struktuuri väljaspool Euroopa Keskpanka ja me ei ole olnud, ei ole mm, veendunud, et see oleks taganud tugevdatud ja sidusat järelevalvet Euroopa Liidus tervikuna ja euroalas. Mm, üks EKP tugevus veel on see, et seda ei seo õiguslikud piirangud, mida siin komisjonis on tihti arutatud, mis on seotud Mari-, Maroni juhtimissüsteemiga, sest see tähendab, et Euroopa Keskpangal on võimalus äh, sellest süsteemist väljaspool tegutseda, see oleks olnud äh, uuele organile peaaegu ületamatu, sealhulgas ka pangandusjärelevalvele ületamatu. nii et äh, meie arust EKP äh, ülesannetes kindlasti positiivsed aspektid kaaluvad negatiivsed üles, aga nii, nagu proua Goulart ütles, siis oleks tagasilööke olnud ka alternatiivide kaalumisel. Äh, teine põhjus, miks me oleme otsustanud euro äh, ala tippkohtumise otsusega mm, edasi minna ja selles vaimus edasi minna, on see ka, mida äh, Michel Barnier on rõhutanud, et käesolevas kontekstis, kus tegemist on väga olulise teemaga, on meil vaja kindlasti konvergentsi kolme institutsiooni vahel. kuna pra-, me ei näinud ühtegi piisavat põhjust, miks me peaksime liikuma ähm, mingil mingis muus suunas edasi kui see, mis euro tipp, ala tippkohtumisel otsustati. nii et meil on vaja maksimaalselt äh, konvergentsi lähenemist kolme institutsiooni vahel ja me peame tagama, et äh, see lähenemine oleks ka parlamendi suunal. üks äh, tagasilöök kindlasti, kasutades aluslepingu artiklit sada kakskümmend seitse lõiget kuus, on see, et äh, kaasotsustusmenetlust äh, ei ole, aga komisjon on teinud väga selgeks selle, et äh, need ettepanekuid, neid ettepanekuid tuleb näha paketina, meil on vaja kolme institutsiooni nõusolekut nende kahe ettepaneku osas ja selles meelsuses alustame me ka läbirääkimisi. ja lõpuks ajakava suhtes. ma saan ju väga hästi aru, et kõik parlamendiliikmed on kiiret tegutsemist nõudnud, aga samas, et me peaksime olema valvsad ja mitte kiirustama liigselt selle väga delikaatse ja olulise teema puhul. samas loomulikult on äh, praeguste poliitiliste protsesside ajahetk äh, see, mida me peame ära kasutama komisjon leiab, et oleks äh, täiesti kahetsusväärne, kui me oma aruteludesse kahe õigusalase ettepaneku äh, osas äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal mingiks järelduse, mingile järeldusele ei jõuaks, seda tajuksid väga halvasti nii rahvusvahelised osalised, kodanikud, aga ka pangandussektor tervikuna, need õiguslikud ettepanekud peaks olema lahenduseks euroala kriisile ja sellisel kombel peaks ka järeldusteni jõudma niipea kui võimalik. ma arvan, et ajakava praeguse ja detsembri vahel on kindlasti väga ambitsioonikas eesmärk, aga arvestades äh, ka käesoleva komisjoni teadmisi ja nõukogu teadmisi järelevalve küsimustes võiksime me jõuda kokkuleppele detsembris ning me loodame, et nii ka läheb. komisjon on loomulikult valmis abistama parlamendiliikmeid ja nõustama tehnilistes aspektides, kui seda soovitakse, suur tänu! suur tänu! ja nüüd annaksin sõna siiski härra Koses, palun Äh, suur tänu, härra esimees. ma tuleksin korraks tagasi selle ajakava juurde, enne kui sõna saavad raportöörid ja pärast täpselt äh, seda, mida ütles äh, komisjoni esindaja, ma ütleksin ka, et jah, me peame tegutsema kiiresti ja jõudma sellise järelevalvesüsteemi juurde, mis äh, toimiks, aga samas me ei ole kurdid ja peame ära kuulama ka selle, mida ütlevad riigijuhid Saksamaa ja Prantsusmaa justkui siiski praegu on kokku leppinud selles, et natukene tuleks hoogu maha võtta ja mulle tundub, et sellises kontekstis, äh, kui me tahame olla tõsiseltvõetavad, ei saa me leppida sellega, et me peame kaheksa päeva jooksul tegutsema. ja ma paluksin seega Rahvapartei nimel, et muudatusettepanekute tähtaeg lükatakse edasi ja ka hääletuse aeg tuleb edasi lükata ja isegi, kui me lükkame edasi asja paar nädalat, oleme me omadega valmis enne kui äh, nõukogu. ja ma teeksin veel ühe juriidilise märkuse komisjoni esindajale Te äh, räägite jah, sellest äh, kurikuulsast Maroni kaasusest. jah, nüüd me näeme seda, et Euroopa liigub edasi, aga meie juriidiliselt räägime juhtumitest ja kohtupädevusest, äh, kohtuotsustest, mis võeti nelikümmend aastat tagasi. ma arvan, et ähm, me peaksime siiski lähtuma sellest, mida öeldi kahe tuhande kümnendal aastal järelevalve osas kõige olulisem äh, on äh, see, et juriidiliselt oleks asi äh, vettpidav, et me ei teeks mingisuguseid lollusi ja rumalusi, aga need otsused peavad olema ajaga kaasas käivad, suur tänu! suur tänu! proua Goulart veel uuesti. ma tahaksin Jean-Paulile öelda, et jah, ma olen nõus, et me peame korrektselt tegutsema äh, aga küsimus, äh, mis äh, tähtajast te siis täpselt räägite? Te räägi-, et millisest kuupäevast me räägime? kuhu me lükkame need muudatuste esitamise tähtajad? minu meelest on oluline, et parlament oma seisukohad välja ütleks siiski enne ülemkogu eh, ja et me oleksime tõsiseltvõetavad, peame tegutsema kiiresti, aga ma loodan, et eh, me räägime siin ikka mingisugustest lähitähtaegadest, mitte Kreeka kalendri järgi ei tegutse. Eh, Jean-Paul Gauzes, ma arvan, et me peaksime leidma sellise tähtaja, Äh, mis äh, sob-, käib selle nõukogu kalendriga kaasas, kuid samas annab meile piisavalt aega selleks, et korralikke muudatusettepanekuid esitada, aga nagu ma saan aru, härra esimees äh, võiks välja pakkuda neid tähtaegu, ega mina neid ei pea siin välja pakkuma. mina tegin ainult ettepaneku, härra esimees raportöörid on nõus sellega, et me räägime asjast kahekümne teisel oktoobril ja muudatusettepanekute tähtaeg oleks siis kahekümne kuuendal oktoobril. annan nüüd sõna raportööridele ja proua Tyson kõigepealt. Äh, suur tänu, äh, äh, härra esimees härra esimees, mulle avaldab muljet see, mida kolleegid ütlesid. arutelu oli väga tõsiseltvõetav, detailne ja eks see peakski sellise teema puhul vist nii olema. ma kuulasin ära kõik äh, saadikud, kuulasin ära need, kes toetavad seda, et äh, Keskpangast saab järelevalveasutus ja kuulasin ära ka need, kes on sellele mõttele vastu. ja meie ees on tõesti dilemma. Äh, nii, nagu ma alguses ka ütlesin oma sõnavõtus, mis on siis meie ees seisvad peamised küli-, küsimused? jah Äh, täpselt see küsimus, et kas Keskpangale anda see pädevus või mitte ja juba iseenesest see, et me konstateerime seda dilemmat, on hea äh, punkt, millest alustada. ja loodame, et arutelude käigus koorub siis välja mingisugune lahendus. Äh, me võime jah, praegu välja arendada sellise süsteemi, mille keskmes on Euroopa Keskpank, Äh, aga me ei tohiks unustada Euroopa Keskpanga äh, põhikirja ja seda, mis on äh, praegu nende pädevustena kirjas. aga meie ülesanne on ju selge, me tahame midagi saavutada, me võime äh, Äh, laskuda siin kõikvõimalikesse detailidesse, juriidilistesse küsimustesse, füüsilis- äh,, ähm, filosoofilistesse küsimustega, aga eesmärk on selge, me tahame luua äh, Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi, ega me ei tegutse vaakumis. kolleegid ütlesid, äh, sõlmitud äh, on äh, ju äh, konkreetsed poliitilised kokkulepped, ähm, euroala tegi seda oma tippkohtumisel juunikuus, riigijuhtide öö, äh, otsused, me ei saa neid kõike lükata kõrvale kui tühiseid öö, äh, üksi, pisiasju. Euroopa Komisjon on nüüd teinud meile omapoolse ettepaneku ja pall on meie väljaku poolel. meie peame nüüd välja kujundama oma seisukoha. mis, milliseks see võib siis kujuneda? me peame vaatama, kui kaugele me saame minna praeguste ettepanekutega. me tahaksime, et asi oleks ühtne kahekümne seitsmele liikmesriigile ja, ja tulla praegu välja nendest pingetest, mis on tekkinud seitsmeteistkümne ja ülejäänute vahel. see on loomulikult asi, mis tekitab meile kõigile muret ja selle ettepaneku puhul äh, võib-olla kõige olulisem ongi see, et selguks see, kuidas me saaksime praeguseid pingeid, pingeid maandada ja et äh, nende riikide osalus, kes on euroalast väljas, äh, kujuneks reaalseks ja oluliseks, et need inim-, need riigid saaksid ka võtta koos euroala riikidega otsuseid vastu. ja et ei tekiks mingisuguseid ebatasasusi Euroopas selles osas teiseks tuleb kaaluda seda, millised äh, on võimalused äh, tihedamaks koostööks. võib-olla peaks avama suuremad koostöökanalid nende riikide jaoks, kes tahavad süsteemiga luua ja siis millised on koostöökanalid äh, nende liikmesriikidega, kes euroalasse ei soovi kuuluda. kuidas nende riikide järelevalveasutused peaksid hakkama tegema järve, keskse järelevalveasutuse koostööd. kas see tuleb kirjutada nende põhikirja, äh, kui kaugele ulatub äh, järelevalveasutuse otsustuspädevus? Äh, asi on keeruline, sellepärast et Keskpangas on kaks otsustavat organit ja üks nendest organitest omab ainult piiratud pädevut, uurimispädevust teatud liikmesriikides. nii et mida teha? kui me tahame olukorda parandada euroalasse mittekuuluvate riikide jaoks, siis tuleb praegu midagi ette teha, samas juriidiliselt on asi ikkagi väga keeruline. teine selge murekoht, mis välja tuleb, on pangad. pangad on pangad. kolleeg Klints äh, ütles selle selgelt välja. pank on pank, mitte kindlustusettevõte. kui me äh, räägime asjast sada kakskümmend seitse äh, artikli kuuenda lõike alusel, siis me räägime pankadest, mitte kindlustusettevõtetest ja kindlustajatest, nemad jäävad välja. nii et äh, täiesti selge on see, et kui me valime selleks järelevalveasutuseks keskpanga, siis äh, järelevalve alla lähevad ainult pangad, mitte kindlustajad. aga küsimus järgmine on see, et millised pangad. mulle tundub praegu, et enamus arvab seda, et mitte kõik pangad ei peaks minema Euroopa Keskpanga äh, Äh, kontrolli alla. ehk tuleb teha jällegi valik, et millised lähevad siis äh, Keskpanga kontrolli alla, millised jäävad äh, siseriiklike järelevalveasutuste kontrolli alla. ja kuidas siis sellisel juhul saab jätkuvalt rääkida ühtsest järelevalvest? kolmandal septembril kuulamisel me sellest juba ka rääkisime. nüüd ülesannete jagunemine mis siis jääb äh, siseriiklike järelevalveasutuste äh, pädevusse, millise rolli võtab üle Keskpank? Äh, siin peaks jätma natukene rohkem liikumisruumi. siis järgmine punkt puudutab vastutust. kui valikuks langeb Keskpank, siis eh, on eh, meil ilmselt natukene vähem võimalust näha, mis eh, selles süsteemis tegelikult toimub. aga mida sõltumatu see järelevalveasutus on, seda suurem on määruse võim tema tegevuse üle. praegu me täpselt ei tea, kuidas see asi hakkab välja nägema, sest et ettepaneku kohaselt äh, peaks järelevalvetegevus äh, olema piiratud äh, ainult äh, siis selle keskpanga juurde loodava järelevalvenõukoguga, ehk teisisõnu, ülejäänud keskpangal sellel ei ole äh, mingisugust võimu. aga kuidas hoida sõltumatust äh,, rahapoliitika äh,, kas ei hakka mitte sekkuma sellesse järelevalvetegevusse, eriti kuivõrd on tegemist ühe ja sama institutsiooniga ja seesama Hiina müür tulemüürina, millest ma rääkisin, tuleb siin äh, Ähm, mängu. nii et küsimused, ähm, siin on hägusust palju. ja mulle tundub, et Järelevalvenõukogu rolli peaks natukene täpsemalt äh, välja kirjutama. nüüd demokraatlik vastutus mida selgemalt on järelevalveasutuse roll, äh, pädevus välja kirjutatud aluslepingus, seda rohkem saame me neilt nõuda vastutuse vallas ja seda rohkem saame me nõuda seda, et nad vastutavad Euroopa Parlamendi ees. ideaalset äh, varianti me ilmselt äh, praegu välja ei suuda töötada, kuid sõnastust saab siin täpsustada küll nüüd äh, väga paljud äh, seadsid siin omavahel äh, vastaspoolteks Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse ja Euroopa Keskpanga. jah, meie jaoks tuleb langetada valik, kumma jaoks, kumma poolt me siis otsustame, et kumb võtab selle üle igal juhul äh, me peame aluslepinguid muutma selleks, et juriidilised äh, puudujäägid eemaldada. nii palju siis kokkuvõtteks praegu sellest esimesest arvamuste vahetusest, äh, oodame, ootame siis ära selle mm, aja, kus raporti eelnõu on valmis mm,, kui te olete nõus, siis ma sellisel alusel äh, hakkaksin siis äh, pihta. Äh, me peaksime tegema ettepaneku praegu võib-olla kõige rohkem selles osas, et kas me oleme selle komisjoni tänase ettepanekuga nõus või ei ja kui me leiame, et see vette ei pea, siis me peame selle tagasi lükkama ja ootama komisjonilt uut ettepanekut ja Sivi Kulaaril on täiesti õigus, me ei tegutse vaakumis, ja me peame äh, ajaga kaasas käima. Äh, vaadake, mis toimub Hispaanias, oht on suur äh, ja see oht on suur ka mujal. nii et kui me ei tegutse praegu, siis asi jookseb liiva me peame mõtlema ka usaldusväärsusele, kui me üks päev lihtsalt ütleme, et palun võtke tagasi oma see Äh, asi siin äh, äh, ja me ei põhjenda seda kuidagi, midagi välja ei paku, siis on tulemuseks kaos ja me ei ole oma usaldusväärsuse jaoks küll midagi head ära teinud. me peame ettevaatlikult üritama selle usalduse hoopis taastada, aga selge on see, et, et me maailma kõige paremat teksti siin nii kiiresti välja ei mõtle Äh, raportööri roll on asjad kokku võtta, üritan anda endast parima. suur tänu ja nüüd annaksin sõna siis härra Kiigoldile. I would just like to make a few uh, brief comment. teeksin mõningad lühikesed kommentaarid pärast meie arutelu. kui me räägime sellest, mida me põhimõtteliselt saavutada tahame, siis mulle näib, et meil on suur äh, ühisosa äh, me tahame jätta alles nii palju kui võimalik äh, äh, ühtse turu mm, sidusust, me tahame samas väga tõhusat äh, järelevalvesüsteemi ja sellist süsteemi, mis ei tekitaks probleeme juurde. juba nagu öeldud, finantskonglomeraatide jaoks on vaja näiteks väga konkreetseid reegleid, siin tõstatati veel probleeme ning loomulikult demokraatlik äh, vastus äh, ja aruandekohustus on äh, siin kindlasti olulised küsimused. me ei räägi siin väga tugevast poliitilisest erimeelsusest, aga meil on siin kindlasti õiguslikud piirangud ja neid asju tuleb tõsiselt võtta. meil ei saa olla kahte meil võib olla kaks lähenemist, me võime öelda, et need õiguslikud probleemid, me lükkame need äh, niivõrd palju kõrvale kui võimalik äh, tänase ettepaneku äh, raamis. me peame vaatama, kui kaugele me saame niimoodi minna. kui see ei ole poliitiliste kriteeriumite järgi mm, piisav meie jaoks, siis me peame mõtlema, kas me tõstame käed üles Äh, õiguslike sätete ees või me ütleme, et meil peaks olema piisavalt äh, häält selles osas, et äh, õiguslikke aluseid muuta. seda kindlasti ei saa mitte teha vaakumis, meil on vaja midagi luua, mis saab ka tugevat järelevalvet teostada Euroopa panganduses, nagu meil vaja on ja need ongi põhilised järeldused siin. tahaksin lihtsalt Äh, öelda, et kohtumine juristidega toimub äh, homme hommikul, EKONi mm, komisjoni kolleegid on selle kutse juba saanud, avalikult olete kõik oodatud, me räägime seal äh, Maroni piirangutest, mis näib, on meie arutelu tuumaks praegu, sest see tähendab ka erinevates õigussüsteemides erinevaid asju, mida Maroni kaasus kaasa toob ja see on kindlasti oluline aruselu, arutelu baas. Äh, Maroni äh, kaasuse järeldus äh, oli selline, et tänase komisjoni eelkäija delegeeris ülesandeid täiesti ebademokraatlikul moel, aga käesoleval juhul me räägime hoopis millestki muust, nimelt sellest, et Euroopa Parlament ja Nõukogu delegeerivad teatud tegevused organile ja see ei ole seesama ja seetõttu Maroni kaasus, nii nagu kolleeg Jean Paul juba ütles, on loonud terve äh, paabli äh, ja kõik äh, kardavad äh, selle kaasuse järeldusi. ja komisjoniga peaks edasi arutama, kas Maroni kaasus ei ole mitte alus selleks, et eh, niivõrd kaugele ulatuvaid ülesandeid EKP-le eh, e edasi delegeerida. ma arvan, et see kaasus eh, hoiab palju juriste tegevuses, mitte ainult minevikujuhtumite, vaid ka tuleviku tarbeks. seda tuleb ikkagi arvesse võtta ja arutada. ja me ei saa olla nõus sellega, et EKP raamistikus on meil äh, kahe erineva õiguse ja kohustuse eh, hulgaga liikmeid. õigused ja kohustused peavad olema üksteisega vastavuses, see on väga põhimõtteline küsimus. Poola kolleeg ütles millestki, midagi, millest on väga hästi aru saada. mind väga huvitab see, kas esimene komisjoni eelnõu neid aspekte arvesse võttis ning kas hiljem olid neil oma õigustalitusega arutelud, kus nenditi, et äh, esialgsed tingimused ei ole võimalikud äh, praktikasse panna. ja ma arvan, et kõiki neid asju tuleb kontrollida. kui me ei saa äh, ühisturu kriteeriumeid, demokraatlikud aruandluskohustus, ning muid kriteeriumeid äh, saavutada EKP raamistikus nii palju kui võimalik, äh, siis meil on vaja äh, öelda, et meil on vaja mingisugust muud institutsiooni, kuhu panustab EKP oma ekspertteadmiste näol. ja loomulikult see ka tekitab õiguslikke küsimusi. kui kolleegid tahaksid homme hommikul kell kaheksa tulla sellele arutelule, siis olete väga teretulnud ja Rene Paasi, kes on suve jooksul töötanud nende küsimuste kallal, annab vastuseid ning kolleeg Francisco Brandner samuti. ning lõppkokkuvõttes ma tahaksin öelda, et meil ei ole vaja <clears throat> nõukogu kinnitust, et me oleme kaasotsustusmenetluses, sellepärast et me saame, äh, olles parlamendina hääletanud äh, resolutsiooni üle, siis ühehäälsuspõhimõte artikli sada kakskümmend seitse punkt kuus järgi äh, olen ma kindel, äh, et liikmesriigid on äh, sada kakskümmend seitse lõige kuuega nõus, kui pangandusjärelevalve määrust ei muudeta. nii et me peame saama mm, kogu paketi kohta selge vastuse kui liikmesriigid ei ole nõus äh, panganduse järelevalve põhimõtete muutmisega artikli sada kakskümmend seitse lõike kuus alusel, äh, siis äh, vastastikune sõltuvus nende kahe raporti puhul näitab ka seda, et variraportöörid peavad koostööd tegema, raportöörid peavad koostööd tegema, et leida ühine lahendus ning meie poliitilised kriteeriumid peavad olema esiplaanil ja neid asju tuleb üheskoos arutada. sest muidu on meil ühisosa leidmine väga raske ja see ajakava, mis on nüüd küll veidi äh, pikem, äh, on siiski üsna tihe, meil on vaja äh, siin läbi rääkida nõukoguga ja vastutustundlikult käituma ka meie kojas, sest eurokriisil on vaja vastus leida. suur tänu lubage mul teile meenutada, et äh, raporti projekti läbivaatamised mõlema raporti puhul toimuvad kahekümne teisel oktoobril ja tahaksin teile meenutada. kakskümmend kaks oktoober. jah, twenty second of October and deadline for amendment twenty six of October. ja kahekümne kuuendal äh, oktoobril on siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. meenutaksin teile veel ka, et meil on erakorraline äh, komisjoni koosolek kümnendal oktoobril üheksast kella üheni, kuulamine, mis puudutab pangandusliitu ja kriisi ohjamist. ja sellega lõpetame ennelõunase koosoleku okei okay,, Mr Langen, Wednesday. härra Langen, teisipäeval, kümnendal oktoobril üheksast üheni. aitäh